tere hommikust, kolleegid, tere hommikust, Jean-Claude Juncker. tere tulemast, südamlik tere tulemast Roheliste fraktsiooni ja EFA fraktsiooni ka, tere tulemast siia Brüsselisse. täna on meil siis plaanis arutelu Jean-Claude Junckeriga. Äh, me viime läbi väikese eksperimendi. me tahame välja selgitada, kes härra Juncker tegelikult on. et see, mida me siiamaani teada saanud oleme, äh, näitab, et ta ei ole roheline. Äh, sellest saime aru juba tegelikult valimiskampaania äh, ajal saime aru, et te olete kristlik demokraat. me oleme samuti aru saanud, et väga tihti just kristlikud demokraadid on äh, äh, sellised, kelle kohta tekib kahtlusi, kas nad ikka on kristlikud demokraadid äh,. meile tundub, et võib-olla te olete selline äh, kapi sotsiaaldemokraat tegelikult. valimiskampaanias te kandideerisite Martin Schulzi ja Saksamaa vastu. niisiis äh, te Äh, ja olite televiisoris, äh, jälgisin väga tähelepanelikult kõiki neid ülekandeid ning mina ausalt öelda ei näinud suurt vahet äh, Martin Schulzi ja Jean-Claude Junckeri vahel. mõned inimesed äh, isegi leidsid, et tegemist on ühe ja sama inimesega, nii et, et rohelised äh, Äh, on öelnud, et te olete peaaegu kõigega nõus, mida meie ütleme, aga igatahes olete te tulnud nüüd siia äh, Brüsselisse niimoodi, et toetab parlamendi kõige suurem fraktsioon ning see tähendab, et meie jaoks olete te juhtkandidaat ning Teie selja taga on väga suur fraktsioon, teie selja taga on kristlikud demokraadid ning niimoodi suudate avaldada survet ka nõukogule, et jah, nõukogu pidi tunnistama, et oligi võimalik esitada komisjoni presidendikandidaadiks ainult üks inimene, Jean-Claude Juncker, aga roheliste jaoks meie leiame, et meie peame jääma põhimõtete juurde suhetes institutsioonidega ning see ei tähenda, et me ei saa teid toetada, kui te tulete meie ette ja meie toetust nõuate, seda me tahamegi täna välja selgitada, kas me saame teid toetada või ei. niisiis me leidsime, et oleks hea, ähm, ta, te ütlesite, et teie taga on üsna suur koalitsioon, aga ma tahaksin leida võimalusi koostööks ka väikeste fraktsioonidega nende fraktsioonidega, mis äh, selles äh, parlamendis sõlmitud tehingutesse segatud ei ole. niisiis, äh, tänane kohtumine ilmselt on väga huvitav. Te ütlesite meile äh, Äh, kord, et äh, te käitute väga heldelt, aga kui vaadata neid teemasid, mis arutusel on, siis äh, see päris nii ei tundu. minu arvates on neli peamist poliitikavaldkonda, mis meie ja teie jaoks on olulised. kõige olulisem on suhted kodanikega ja suhted kodanike ja Euroopa poliitikute vahel. seda me nägime juba valimiskampaania käigus. ma Äh, ootasin seda, aga ma tegelikult ei oodanud, et et Euroopa poliitikud end niivõrd distantseerivad, niisiis äh, tahaksin näha, kuidas teie, üks äh, vanadest Euroopa-meelsetest, kuidas teie seda kõike näete ja kuidas te tahaksite ületada seda lõhet poliitikute ja rahva vahel, minu arvates on äärmiselt oluline selgitada teistele, et kriis on muutnud Euroopa ebaõiglasemaks. viimase viie aastaga on äh, õigluse vallas äh, väga palju kahju sündinud, vähemalt roheliste vaatevinklist. ning meie jaoks on äärmiselt oluline, et me teeme tööd jätkusuutliku arengu vallas. niisiis tegemist on äh, suure väljakutsega, me teame, et Euroopa on rikas, aga mitte kõik Euroopas ei ole rikkad, see vastab samuti tõele. aga meie oleme suur majanduspiirkond, äh, võib-olla kõige suuremaid äh, kogu maailmas, aga ähm, me peame arutama tõesti väga paljusid olulisi teemasid, kui vaadata ida poole, Ukraina, Venemaa poole ja mõelda sellele, et meil on kolm assotsiatsioonilepingut just sõlmitud kolme Ida-Euroopa riigiga, siis minu jaoks seondub ka kõige sellega suuri küsimusi. meil ei ole kokkulepet äh, Põhja-Aafrika riikidega, Liibüaga, Süüriaga, äh, Lähis-Ida osas puudub kokkulepe ning siin Eh, tõstatubki küsimus, et kas meil saab üleüldse olla ühtne välispoliitika. ja nüüd annan eh, üle sõnajärje oma kolleegile Philippile, kes eh, siis juhatab seda koosolekut, aga nüüd on teil sõna. tere hommikust jah, härra Juncker ütleb, et uue tehnoloogiaga kohanemine võtab aega. mul on täna hommikul siin olla tõesti väga hea meel. Eh, Brüsselis sajab täna ja kui Brüsselis eh, sajab, eh, siis tekivad kohe igasugused probleemid, ma ei teagi täpselt, miks. ma ei tea, mik-, pärast jalgpalli, jalgpalli maailmameistrivõistlustel lüüasaamist vaatavad belglased ka vihma kui katastroofi. niisiis e, igatahes mina Äh, olen äh, siiani toimunuga väga rahul. niisiis, mul on väga hea meel, et ma saan täna siin olla ja et te tervitate mind siin eurooplasena, vana eurooplasena aga nagu te teate, Äh, mulle ei meeldi ennast sellise vana dinosaurusena näha, kes oma töö juba teinud on. ma arvan, et ka vanus võib olla positiivne. mina tulin siia teie fraktsiooni ette sellepärast, et ma tahtsin ja sellepärast, et meil on olnud positiivseid kontakte valimistest saadik. olen paljudega teist väga, väga tihedalt kokku puutunud ka eelmise õigusloomeperioodi ajal Euroopa Parlament ei ole mulle sugugi mitte tundmatu. mina olen parlamendiga seotud olnud oma varasest noorusest peale, kui nii öelda võib, sellepärast et parlament on ju Euroopa demokraatia keskus. niisiis, ma esindan siin tõesti kõige suuremat Euroopa polit-, poliitilist jõudu. Äh, nemad otsustasid, et äh, siis kõik Euroopa poliitilised erakonnad peavad kandideerima parlamendivalimistel siis äh, oma tippkandidaadiga. mina leian, et, et mina olen äh, siis äh, väikese riigi kandi-, äh, riigist pärit kandidaat ja minu arvates on tegemist siis tõesti väga uue, uue sammuga. mina tahtsin tulla siis täna teiega kohtuma, sellepärast et ma olen alati arvanud, et rohelised on osaks Euroopa-meelsest enamusest Äh, ja just äh, just nimelt Euroopa tasandil, erinevate liikmesriikide tasandil äh, on rohelised alati olnud osaks nendest, kes kaitsevad Euroopat. sellepärast, et Euroopat on vaja kaitsta. Euroopat on vaja edendada ning rohelised on olnud alati häiritud, kui Äh, asjad, äh, kui valitsused äh, ühte asja otsustavad Brüsselis ja riiklikul tasandil räägivad hoopis teist juttu. nii et, et see ongi põhjus, miks ma olen tihtipeale teistele öelnud, olen öelnud oma sõpradele Rahvaparteist, samuti sotsiaaldemokraatide ridadest, liberaalidest, et meil on vaja laiendada seda Euroopa-meelset enamust Euroopa Parlamendis. meil on seda vaja selleks, et eh, selleks, et meil ei toimuks siin lihtsalt sellised kasutud ja pinnapealsed arutelud. meil on vaja eh, liita need inimesed, kellel on sama nägemus eh, Euroopa poliitilisest korraldusest. mina kandideerin Euroopa Komisjoni presidendiks ja see tegelikult alguses ei olnud osaks minu äh, kava, äh, kavadest, ma olen olnud minister Luksemburgis ligemale kolmkümmend aastat, olen tegelenud äh, inimõigustega, olen olnud oma riigis üheksateist aastat peaminister ja, ja oleksin selleks ka jäänud, kui Luksemburgi erakonnad oleksid austanud valimiste tulemusi, just nii et, et kui ma nõustusin kandideerima Euroopa Komisjoni presidendiks, äh, siis äh, äh, tahaksin öelda, et ma kahe siis seda, seda lubati, seda oodati minult tegelikult juba varem. sellel korral aga ma siis nõustusin kandideerima Euroopa Komisjoni presidendiks mitte sellepärast, et et äh, mulle meeldiks kaitsta äh, staatus quo'd. Äh, ähm, minu arvates on siin tegemist siis omamoodi avantüüriga ja ma tahtsin selles osaleda ja, ja ma pean tunnistama, et üheks motiiviks oli see, et ma ei ole päris rahul kõige sellega, mida me siin Euroopas võime näida Äh, niisiis, äh, kui ma saan Euroopa Komisjoni presidendiks, siis ma tahan muuta status quo'd, Euroopa peab muutuma, on väga palju selliseid asju, kus on vaja muutusi, mõnikord on need muutused, äh, peavad olema täitsa pakilised. mina olen valimiskampaania käigus ja see on siis paika panin selle kampaania käigus terve rea prioriteete mida olen siis äh, kaitsnud kogu valimiskampaania käigus ja mul oli kampaania käigus võimalik kohtuda ka paljude teiste erakondade esinumbritega, keda ma siin kogu südames tervitan. Äh, te teate, et äh, see kampaania ei olnud väga kerge, ma pidin kaitsma seda, mida nõukogu on teinud ja, ja see polnud sugugi kerge, ma pidin kaitsma ka konvendi tööd, see polnud ka kerge. aga ma ei tahtnud ennast distantseerida eh, sellest, mida oli teinud ka Barroso komisjon. ma, ma näen, et eh, jah, eh, meil oli teatud probleeme, komisjonil oli teatud probleeme, aga aga nagu ma ütlesin, ma üritasin siis tõesti äh, kõiki kaitsta. niisiis, ma olin suhteliselt oma tegudes ja otsustes suhteliselt vaba. ma äh, ma ei saanud küll päris äh, kõiki asju härra Schulziga arutada Äh, näib, et mõnikord on härra Schulz ka väga kristlik demokraat ning äh, mina äh, üritasin siis läheneda asjale tsentristlikult, keskendusin oma prioriteetidele, sest et ma üritasin siis vastata sellele, mis huvitab Euroopa kodanikke, majanduskasv ja tööhõive ning eh, tegin seda samuti nagu kõik teisedki kandidaadid, sellepärast et eh, tegemist ei olnud mingi minu eksklusiivse prioriteediga. Eh, sellest on väga paljud ka teised samuti kõnelnud. ja, ja selle teemaga tegelikult on tegeldud juba aastakümnete jooksul, mitte ainult viimasel paaril aastal niisiis, ähm, siin on, äh, selle põhjuseks on mitmed tegurid, äh, üks nendest teguritest äh, jah, mõnedel riigi- ja valitsusjuhtidel on sellest juba kõrini, aga, aga kogu aeg räägitakse Euroopast halvasti äh,, äh, tihtipeale äh, süüdistatakse Euroopat kõiges selles, millega meie rahul ei ole mina leian, et äh, selline lähenemine on vale. Äh, mina äh, mõistan sellise lähenemise hukka, kui pärast ülemkogu, pärast ministrite kohtumist öeldakse, et noh, meie võitsime, aga teised kaotasid ja teised ei suutnud meie mõtteid ja äh, Äh, jälgida ja nõnda edasi. E, Euroopas ei võideta kunagi teiste arvelt ja kaotatakse alati ühiselt. me peame rääkima Euroopast palju lugupidavamalt, palju äh, äh, loogilisemalt ja palju demokraatlikumalt. mina ise ei ole kunagi aru saanud, miks ülemkogus ja, ja, ja ministrite nõukogus tihtipeale äh, vastandutakse üksteisele, näiteks kas või selles äh, kriisi küsimuses. Äh, miks tahetakse näidata, et meil on siin mingid suured vastuolused, kui näiteks Prantsusmaa parlament, Saksamaa parlament ennustaksid äh, Äh, seda, et Prantsusmaa kukub kokku või et Saksamaa kukub kokku, äh, et või Hollandi parlament ennustab, et Hollandiga on lõpp või et Belgiaga on lõpp ja no Belgia puhul on seda muidugi öeldud, aga äh, aga jah, ja näiteks ja väga hea oleks Luksemburgi jaoks, kui Belgia vahelt kaoks, saaksime merele vaba juurdepääsu. aga jah mul on, mulle väga meeldiks, kui mul oleks oma isiklik äh, rand, aga mulle meeldivad need väikesed äh, kuningriigid ja vabariigid, mis siin on. niisiis, äh, me peame Euroopast kõnelema teistmoodi. samuti oleks vaja, et Euroopa Liit oleks sama, mis Euroopas, ei ole päris nii. mina Äh, toetan väga ka Euroopa Nõukogu. nii et, et ei maksa äh, kritiseerida ka Euroopa Nõukogu, vaid parem äh, tunnustada seda, mida nad on näiteks inimõiguste vallas teinud, mida nad on demokraatia edendamise vallas teinud. nii et, et Euroopa Liit ei ole kogu Euroopa, kõik need äh, probleemid, mis eksisteerivad Euroopas, ei ole Euroopa Liidu probleemid, kõik äh, ütlevad, et et äh, me peame pöörama rohkem tähelepanu lähimuspõhimõttele ja nõnda edasi, aga kui me üksikasjadesse laskume, siis me tõdeme, et kuigi me oleme põhimõttes ühel meelel, ei ole me ühel meelel selles osas, kuidas seda põhimõtet ellu rakendada. mina isiklikult toetan lähimuspõhimõtet aga eh, mulle tundub, et eh, see on väga oluline eh, osa nendest kahest doktriinist, mis on Euroopa aluseks. niisiis, minu teada tegelikult Aristoteles oli esimene tuntud kristlik demokraat, keda me täna teame ja ma arvan, et lähimuspõhimõte ja äh, Äh, lähimuspõhimõtte äh, rakendamine selgitab osaliselt ka, miks suur osa eurooplasi on pettunud Euroopa projektis ning äärmiselt oluline on, et me pööraksime rohkem tähelepanu just nimelt lähimuspõhimõttele, et me käivitaksime selle põhimõtte uuesti ja ei äh, sekkuks siis Euroopa tasandil inimeste igapäevaelu kõigis etappides. ma arvan, et kriis on pettumust Euroopa vastu süvendanud, aga, aga teades väga hästi Euroopa riike, teades väga hästi kohalikke ja regionaalseid meeleolusid, tean ma ka seda, et Euroopas ei ole päris üksmeel selles osas, kuidas edasi liikuda meil tuleb sõna otseses mõttes nii-öelda lennukit keset lendu parandada ja see pole sugugi kerge. niisiis, niisiis äh, me peame arvestama ka äh, nende meeleoludega, mis äh, liikmesriikides valitsevad ja me peame hoolitsema, et need leiaksid tegudes väljenduse, meil on vaja tõesti selliseid äh, Äh, korrektsioonikavasid äh, teatud riikide jaoks ning äh, jah, ja ma räägin, et teatud programmide mõju ühiskonnale on olnud tõesti üsna nega-, negatiivne ning võib-olla me oleme asjale lähenenud liiga pealiskaudselt. aga Äh, niisiis, me peame äh, arvestama eurooplaste pettustega ja me ei saa ka saavutada majanduskasvu, kui puudujääk lihtsalt järjest suureneb, kui võlad kuhtuvad. Äh, me peame pöörama tähelepanu ka tööõigusega seonduvatele aspektidele. mulle ei meeldi selline termin tööturu jäikus meil on vaja ka teatud nii-öelda sanitaarkoridori, mis peab äh, tööturgu ümbritsema. niisiis, äh, meil on vaja äh, taastada ka meie konkurentsivõime, kõrveldada need ebavõrdsused, mis selles vallas esinevad. minule võlad ei meeldi. mulle, mulle on oma nägemus sellest, milline riigi rahandus Euroopas peab olema ning äh, kui ma mõtlen äh, noortele põlvkondadele, nende tulevikule, siis see on minu arvates ka väga oluline. mina äh, ei ole aga samas ka liigsete säästumeetmete poolt, see on ebaõiglane minu arvates. jah, rangus on oluline, aga liigne, liigsed säästumeest, sellele ma ütleksin ei. ma arvan, et me peame nende plaanide väljatöötamisel arvestama ka siis majanduslike ja sotsiaalsete tagajärgedega. niisiis, meil on alati vaja ka plaani B juhuks, kui need äh, prognoosid, mille alusel kavu on koostatud, osutuvad ebatäpseteks niisiis, mina sooviksin, et me ühiselt selle üle järele mõtleksime me peaksime asendama troika mingi eh, organiga, mis eh, arvestab rohkem nende põhimõtetega, mis on Euroopa demokraatia aluseks. mina olin selle vastu, et troikasse lülitataks Rahvusvaheline Valuutafond, mina olen aga alati öelnud, et Euroopa Komisjonil ei ole vajalikku suutlikkust selleks, et välja töötada neid kohanemiskavasid. täna see võimekus aga on ning seetõttu ei ole tõesti vaja kaasata enam rahvusvahelist valuutafondi mina sooviksin, et eurorühm oleks äh, troika tegevusse segatud, sest et äh, sinna äh, kuuluvad ju rahandusministrid, kes on, on demokraatlikult ametisse nimetatud. mina olen maksupettuste ja maksudest kõrvalehoidumise vastu. proua Jolie on siin, nagu ma näen, kelle keele, kehakeelest ma saan aru, et ma pean sellel teemal kõnelema. niisiis, äh, minu koduriigis äh, oleme me aastakümnete jooksul äh, teinud suuri edusamme selles küsimuses. möödunud aasta kümnendal aprillil võtsime vastu seadused pangaseaduse vallas. me oleme nõukogule esitanud ka ettepaneku ettevõtete äh, käibemaksu ühtse baasi osas. nii et, et äh, ma ei hakka siin rääkima finantstehingute maksust, ma sooviksin, et äh, kasumeid maksustatakse seal, kus neid kasumeid saadakse. niisiis ähm, jah, see võib-olla ei soosiks teatud riike, aga see ei teeks kahju teatud teistele riikidele, ma arvan, et üldkokkuvõttes kogu Euroopa jaoks oleks parem, me peaksime nii-öelda selle maksu äh, maksunduse muutma äh, moraalsemaks, nii et, et ei tekiks sellist ebaõiglast maksukonkurentsi Euroopas ma olen alati võtnud sõna siis selle maksukonkurentsi vastu ja ma tahan öelda ka seda, et meil Luksemburgis on olemas eh, miinimumpalk, mitte kõikjal Euroopas seda ei ole. et eh, miinimumsissetulek ka meil on tagatud. Eh, ning kui me räägime finantsperspektiivist, siis peaks keskenduma ka Euroopa Liidu omavahendite küsimustele Äh, sellest ajast saadik, kui ma olen äh, e-, eelarvenõukogus tegelenud, olen ma kogu aeg pidanud äh, selle teemaga tegelema. alati puhkevad sellel teemal väga suured vaidlused Euroopa riikide teemal, sest et alati öeldakse aga, et meil ei ole ju oma vahendeid, kui meil oleksid oma vahendid korralikud, siis äh, Äh, saaksime äh, asju palju paremini ellu rakendada. Äh, praegu läheb tihtipeale kuid, enne kui me mingi asja otsustada saame. Mario Monti rühm muide jätkab oma tegevust oma vahendite vallas. jah. täiesti õige. nüüd, mis puudutab vabakaubanduslepingut vabakaubandusleping USA-ga. ja seda me võib-olla hiljem rääkida. jah, tõepoolest, need teised küsimused äh, võime me võib-olla eraldi käsitleda. kas ma eurost juba rääkisin, ei rääkinud, noh, siis võin seda ka teha kas ma rääkisin investeeringutest? Äh, räägin investeeringutest, jah. ma arvan, et investeeringute vallas me ei ole eriti edukad olnud, investeeringute tase on äh, langenud Euroopasse me oleme teinud kärpeid siis äh, avaliku sektori investeeringutes ja mina sooviksin, et Euroopas saaks uuesti see manner, kus avalikusse sektorisse investeeritakse. Ähm, äh, ja kui mind tõesti ametisse valitakse, siis äh, ma tõesti luban, et ma ei käitu ülbelt Eh, mis puudutab Euroopa Investeerimispanka, eh, siis eh, enne kui ma hakkan üldse igasugu mingeid kohti jagama, siis ma olen otsustanud ära oodata, kuidas toimuvad kuulamised ning ma arvan, et me peame kasutama ära olemasolevaid vahendeid selleks, et käivitada uued investeeringud avalikku sektorisse ning me peame leiutama ka uusi võimalusi selleks, et investeeringute mahtu taastada, sest ilma investeeringuteta ei jõua me mitte kuhugi ning äh, need investeeringud peaksid keskenduma just nimelt VKE-dele ning äh, me peame arvestama äh, ka nende investeerimisprogrammide koostamisel nende probleemidega, mis oma iseloomult ei ole võib-olla otseselt majanduslikud, me peame rääkima näiteks uutest ener-, taastuvenergiaallikatest, energiatõhususest, nii et, et meil on vaja just nimelt seda keskkonnasõbralikku majanduspoliitikat, mis ähm, annaks Euroopale ka teatud konkurentsieelised ja võimaldaks vaadata tulevikku ja ma arvan, et investeerimispank peaks siis äh, ka äh, selle kõigega oma tulevases tegevuses arvestama. investeeringud on äh, väga olulised, samuti nagu Euroopa bürokraatia vähendamine. ma ei tahaks öelda, et ametist lahkuv komisjon ei ole midagi teinud, aga ma tahaksin öelda, et äh, enamat on võimalik teha ning äh, väga oluline on, et me seda teemat arutaksime ning äh, sõltumata siis sellest, milline saab olema hääletamise tulemus, ma arvan, ma loodan, et meil siiski saab olema koostöö selles valdkonnas ma loodan, et meil on, et aeg-ajalt on mul võimalus ikkagi ka eh, kõnelda rohelistega ning eh, aeg-ajalt eh, te olete ka siis valmis mind ära kuulama, nii et, et ma sooviksin tõesti sellist head dialoogi Euroopa nimel ja selle nimel, mis Euroopat aitaks, aitäh! Jean aitäh, Jean-Claude, selle sissejuhatuse eest. jah, roheliste hulgas leiad sa alati vestluspartnereid. ma tahan öelda, et kui me oleme vastu sinu eelkäija Barroso ametisse nimetamisele pole see takistanud meil kunagi üritamast olla osaks sellest enamusest Äh, kui on välja tuldud mingi õigusloomealase ettepanekuga ja kui see on tundunud meile mõistlikuna. kõigepealt tahaksin anda äh, sõna äh, meie fraktsiooni teisele osale EFA-le, keda me tihtipeale ära unustame, annan kõne, sõna Terri Kaabrasele, kes esitab siis Euroopa Vaba Alliansi nimel küsimusele äh, Äh, millele teil on siis äh, võimalik vastata ja siis alustame juba arutelu erinevatel teemadel. härra Juncker, äh, mina võtan sõna siis EFA nimel, Euroopa Vaba alliansi nimel, me üritame siin ka siis katalaane, waleslasi ja teisi me oleme siin olnud juba kaheksakümne üheksandast aastast saadik ning äh, esindame siis äh, neid regioone, kes on huvitatud otsuste langetamise detsentraliseerimisest, inimeste õiguste kaitsest ning jätkusuutlikust ja tugevast majandusest. Äh, minu rohelised kolleegid esitavad teile kindlasti palju küsimusi, mina keskenduksin ühele asjale. Euroopa katalaanid ja mitmed teised Eh, tahavad ise otsustada oma poliitilise saatuse üle. Eh, kõik need elavad, kes elavad Šotimaal, on saanud võimaluse eh, demokraatlikult referendumil hääletada selle üle, kas Šotimaast peaks saama sõltumatu riik. ja selle referendumi võimaldas neile Ühendkuningriigi valitsus üheksandal novembril peaks samasugune asi toimuma ka Kataloonias. selle kiitis heaks kaks kolmandikku Katalaani parlamendi liikmetest ja sellel parlamendil on seadusandlikud äh, volitused. Te teate väga hästi, äh, mida Kata-, Kataloonias kõige selle nimel on tehtud ning eh, teie siin eh, ütlesite, et teie, teile meeldivad väikesed kuningriigid ja väiksed vabariigid, see on suurepärane, aga minu küsimus oleks järgmine. kuidas te, eh, teie reageeriksite ja Euroopa institutsioonid, kui to-, seoses nende Šotimaa ja Katalaani referendumitega, aitäh jah, küsimus oli selge, aga vastus on keeruline. mina äh, austan väga demokraatlikke põhimõtteid, aga mul ei ole ülbust äh, sekkuda sellistesse aruteludesse, mis puudutavad erinevate Euroopa riikide territoriaalset korraldust. Need tuleb riikidel endil lahendada, see on küsimus, millele peavad ise vastama nii Ühendkuningriik kui Šotimaa. niisiis, mina igatahes austan äh, nende valikut, aga mina isiklikult ei saa äh, kaasa aidata siin sellele arutelule me peame siin arvestama ka lähimuspõhimõttega Euh, ma tahtsin lihtsalt öelda, et kas äh, valiku austamine tähendab seda, et Euroopa seadused tõesti arvestavad nende valitsustega, mida kodanikud demokraatlikult ja rahumeelselt teevad. jah, me rakendame kõiki seadusi täht-tähelt. Bon, hästi. ma arvan, et sellel teemal me Jean-Claude'ist täna rohkem välja ei pigista. nii, kas, okei okay., niisiis eh, edasi kasutame sellist klassikalist mudelit, mis meil siin Euroopa Parlamendis on ja mida Jean-Claude hästi teab. kõigepealt meil on siis küsimuste plokid, viieminutised, üks minut küsimuseks, nii et, et Jean-Claude saaks ka vastata. me oleme natukene ajakavast maha jäänud ja kutsuksin siis kõnelejaid üles mitte esitama selliseid küsimusi, et Jean-Claude saaks lühiselt, lühidalt vastata. esimene arutelu puudutab demokraatiat. niisiis, eh, demokraatia tähendab valitsemis, valimis, valitsust rahva nimel, rahva heaks ja rahva poolt. mulle tundub, et praegu seda demokraatiat Euroopas päris hästi ellu ei viia ning eh, kui me räägime rahvavalitsusest, kas siis tegelikult ikkagi rahvas valitseb, sest et näib, et eh, poliitik isikud äh, alluvad üha rohkem finantsturgude kontrollile, äh, suveräänsus liikmesriikidelt on läinud äh, üle hargmaistele ettevõtetele, niisiis liikmesriigid näevad, kuidas Eh, nende poliitilised valikud on üsna tugevalt piiratud eh, selliste organisatsioonide poolt, millel pole erilist demokraatlikku legitiimsust. Eh, kas, kui me loome sellise suure transatlantilise turu, kas ei vähenda veelgi suveräänsust ja demokraatiat rahvusvaheliste ettevõtete ja finantsturgude kasuks? see on siis see teema, millele keskendub esimene küsimuste plokk ja kõigepealt Janik, Janik Šadov Äh, niisiis, äh, tema oli eelmise ametiaja jooksul äh, Rahvusvahelise Kaubanduse Komisjon. härra, tere, härra Juncker, üks teie prioriteetidest on saavutada kokku vabakaubanduslepe USA-ga, meie rohelised leiame, et siin on suured vastuolud Eh, te rääkisite Euroopa konkreetsest mudelist, jätkusuutlikust arengust, demokraatlikust keskkonnasõbralikust, solidaarsusest, et Euroopal peab olema oma majandus ja eh, täna tundub eh, meile, et Euroopa projektid lihtsalt lahjenevad sellel suurel turul ja esimene küsimus puudutab seda investeeringute lepet kas äh, selles äh, valdkonnas on mingis, mingeid arenguid, äh, kas ei lähe kontroll suurte hargmaiste ettevõtete kätte? Eh, härra Juncker, kas teie olete sellise komisjoni president, eh, mis leiab, et eh, kodanikud võtavad enda kätte jälle kontrolli majanduse üle või olete te sellise komisjoni president, mis soodustab suveräänsuse üleminekut kodanike kätest hargmaiste ettevõtete kätesse? valimiste ajal me nägime, et kodanikel on tunne, et Euroopa tegutseb ilma nendeta ja tihtipeale nende vastu niisiis äh, kodani-, väga paljud otsused toimuvad täielikus läbipaistmatuses. Äh, härra äh, Juncker, kas teie avalikustaksite komisjoni presidendina kõik need olulised läbirääkimiste dokumendid, et kodanikel oleks juurdepääs või tahate te olla sellise komisjoni eesotsas, mis osaleb Euroopa institutsioonide läbipaistmatuks muutumises ja te olete seisukohal, et need äh, dokumendid peavad olema kättesaadavad ainult mingis konkreetses dokumentide lugemiseks mõeldud saadis ning valitsused, kodanikud ja parlamendiliikmed ei peakski neile juurdepääsu omama. tere teile ka, härra Šadov. mis puudutab teie esimest küsimust minu äh, hinnang on selline, et et maailma kaks kõige suuremat äh, demokraatlikku piirkonda ilmselt ei usalda eriti kohtuid. USA-s on ju olemas kohtud, ka meil on olemas kohtud, mis suudavad äh, selliseid probleeme äh, lahendada nii et, et mina ei poolda siin mingeid erakohtuid või vahekohtuid, sest jah, mõnikord annavad need häid tulemusi, aga mitte alati. aga äh, kui kohus langetab otsuse, siis äh, kohus peab alati ka oma otsuseid motiveerima. niisiis äh, niisiis, mina olen selle poolt, et õigusi äh, ja seadusi rakendatakse nii äh, sellisel kujul, nagu nad on, mis puudutab läbipaistvust ja läbipaistmatust, siis äh, ma ei tea, kuidas olukord sellega täpselt on, mina ei ole jumalate saladustesse pühendatud minule on jäänud, äh, mina näen asju kodanike vaatevinklist, mina olen samas seisus nagu teie, ma ei tea päris täpselt, mis toimub. ning äh, see loomulikult äh, tekitab jah, teatud umbusaldust. aga Äh, nagu ma ütlesin, äh, need läbirääkimised, mis parajasti käimas on vabakaubanduse lepingule, on väga olulised, sest nende eesmärk on lähendada kaht maailma suurimat demokraatlikku piirkonda. niisiis, äh, kui Euroopa ühiskond, rahvusparlamendid, Euroopa Parlament nendes aruteludes osalevad, nendes läbirääkimistes osalevad, siis ma olen kindel, et on tagatud ka kõige suurem läbipaistvus aga ma ei usu, et oleks arukas eh, iga eh, läbirääkimiste sammu ja strateegiaga kursis olla. kui te hakkate kogu strateegiat seletama, siis te jääte kaotajaks just nimelt sellel seletamise hetkel nii et, et ma ei usu, et oleks mõistlik see läbirääkimiste strateegia avalikustada ja avalikustada ka need dokumendid, mis sellega seotud on, anda, aga igasugused baasdokumendid, mis puudutavad erinevaid läbirääkimisi aspekte, eh, siin on täiesti selge, et me siin kasutame täielikku läbipaistvust. aga kindlasti on eh, tegu teemaga, millele vaja, tuleks keskenduda ning minu arvates on väga oluline, et äh, ameeriklased teaksid, et äh, teatud äh, ettekäänete taha ei saa pugeda, näiteks kõik, mis puudutab tarbijate õigusi, tarbijate kaitset, toiduohutust, kõik need on jah niisiis, äh, selles osas me ei saa küll äh, midagi varjata ja loomulikult andmekaitse on samuti oluline küsimus. Äh, me peame rääkima ka sellest teemast, kui me ameeriklastega räägime ja tegelikult andmekaitse peaks olema juba ex-ante tingimus nende läbirääkimiste juurel Äh, ma äh, loodan, et meie peamised põhimõtted on terve mõistus ja, ja äh, demokraatlikud põhimõtted. ma arvan, et kõik ettevõtted, sõltumata sellest, kus nad asuvad, peaksid järgima Euroopa reegleid ning ma arvan, et meil on olemas selged põhimõtted ja selged väärtused, millest neil kõnelustel lähtuda. aitäh Tamas lepingu muutused, Tamas on Ungarist. Thank you very much and allow suur tänu kõigepealt tahaksin äh, rääkida ungari keeles ja küsimuse esitan äh, inglise keeles. tere tulemast meie fraktsiooni koosolekule ja mul on väga hea meel, et te osalete meie aruteludes. nüüd äh, minu küsimus tuleneb sellest väitest, mida te praegu ütlesite äh, ja ka varem ütlesite seda, et komisjoni presidendiks äh, soovite te saada selleks, et äh, ellu viia muutusi. ja muutusi on vaja võib-olla institutsionaalsel tasandil. minu küsimus lähtub ka sellest väitest, mis oli teie eelmises avalduses välispoliitika valdkonnas, et kuna Euroopas on vaja konsolideerimist, siis laienemist ei toimu, mitte järgmise viie aasta jooksul ma ei ole kindel, kas ma saan selle järeldusega nõustuda, aga kui nii öelda, et Euroopal on vaja konsolideerimist, siis kas näete institutsionaalseid muutusi, lepingu muutusi ette, kas neid on juba ettevalmistamisel komisjonis ja kui, siis kuidas te tagate selle, et rohkem läbipaistvust, demokraatlikku legitiimsust vastavalt äh, nendele põhimõtetele kasutatakse ja, ja kuni Euroopa-ülese referendumini välja, kui selleks vajadus tekib? selles küsimuses oli neli küsimust, ei, ainult üks. aga igal juhul üritan vastata vähemalt osadele nendest küsimustest. mis puudutab nüüd laienemist, jah, ma ütlesin, et praegu ei ole ette näha uut laienemist järgmise viie aasta jooksul see ei, siin ei ole mingit vastumeelsust kandidaatriikide suhtes. kui kandidaatriigid suudavad täita kõik need tingimused, mis on vaja, siis aga igal juhul praegusel hetkel me uusi liikmeid ette ei näe. see ei tähenda seda, et käimasolevate läbirääkimistega edasi ei minda. meil on mitmeid läbirääkimisi erinevate kandidaatriikidega ja nendega me ka jätkame, aga ma ei usu, et neid on võimalik järgmise viie aasta jooksul lõpule viia. minu arvates ta kaudselt küll sellele ei viita, aga igal juhul ma olen nõus sellega, et Euroopa perspektiivi säilitamiseks, eriti Lääne-Balkani osas, oleks suur tõsine viga, mida me ei tohiks teha, jätta muljet Lääne-Balkanile, ühele kõige keerulisemale piirkondale Euroopas, et Euroopa Liit ei tunne huvi nende suhtes. me peame selgelt välja ütlema, et Euroopa perspektiiv on teistsugune. nüüd, mis puudutab seda üldisemat küsimust lepingute muutmise kohta, ma kõhklen sellele vastamisel ma ei tahaks sellele täielikult vastata, sest see sõltub meie sisemisest arutelust Euroopa Liidus. ma ei välista aluslepingute muutmist järgmise viie aasta jooksul, kui selline vajadus tekib. võib-olla näiteks majandus, rahandus, rahaliigu valdkonnas on vaja aluslepinguid muuta. kui see arutelu tekib, siis me peame ühenduse süsteemi sisse tooma kõik need valitsustevahelised äh, korraldused, mida meil on vaja kasutada, mida me nägime ka viimase viie aasta jooksul tänu äh, finantskriisile, ehk siis ma ei välista aluslepingute muutmist, aga samas ma ka ei luba neid. ma olen selles osas avatud. aitäh. Äh, Sven Kiigold järgmiseks räägib lobitööst tere päevast, härra Juncker, tore teid siin näha. Te rääkisite suurenevast lõhest kodanike ja Euroopa projekti vahel ja see tekitab ka meile muret ning nende põhjuste põhjal, mida teie mainisite, oleme meie seisukohal, et äh, siin on tekkinud väga läbipaistmatu suurte tugevate jõudude mõju eh, Euroopa institutsioonidele, nii et paar küsimust selle kohta, et teie komisjoni presidendina, kas te soovite sellist eh, seadusloomelist eh, jalajälge nii-öelda sisse viia, nii nagu USA-s, et, et iga, et kõikide komisjoni projektide puhul äh, kantakse sisse äh, ka kõik äh, lobitööd teinud huvirühmad ja kas tuleb ka see läbipaistvusregister, et kus on olemas ka kõik vastavad eeskirjad ja kõik peaksid selle siis kinni pidama. ja kodanike algatuse ülevaatamine kas äh, te kasutate seda võimalust, et äh, vaadata see menetlus üle ja tugevdada kodanikualgatust, nii et äh, kodanikud tunneksid vähem seda kasvavat lõhet, aitäh? nüüd, mis puudutab neid erinevaid lõhesid, siis ähm, seda näite, e- e- see on näitab kas või see, et me tavaelus teie, tavaelus sinatame üksteist ja siin me teietame. härra Kigolt, jaa, aga me oleme siin ikkagi avalikus ruumis. jah, aga poliitikud ei peaks rääkima erinevatest ruumidest, ütleb härra Juncker. aga mina olen seisukohal et mis puudutab läbipaistvust, siis läbipaistvus peab tõesti paranema. nii et nii et läbipaistvus on minu jaoks äärmiselt oluline, et kõik ei jääks asjad lihtsalt kuskil kulisside taga, nii et ma olen selle teemaga juba väga kaua kursis ja minu, mina sooviksin äh, oma rahu äh, säilitada, et ma sooviksin, et et kõik, mida tean, et ka teised teavad ja ma tean, et see läbipaistvusregister või siis see lobiregister, ükskõik kuidas te seda nimetate, et see on, see peab olema kohustuslik ja mina soovin, et see oleks nii kõikides institutsioonides ja mina sooviksin teada, kui mõni, mõni parlamendiliige mind külastab komisjonis, et siis siis mina soovin ka teada, kellega tema enne oli vestelnud. nii et siin on tegu Äh, küsimusega, mis äh, puudutab kõiki institutsioone võrdväärselt, sellepärast et äh, lobitöö ei tei, leia ju aset igapäevaselt parlamendi või komisjoni tasandil, vaid ähm, parla-, parlament on ju lobistidele äärmiselt köitev ja alati, kui mina olen helistanud kellegagi, siis ma olen alati üles kirjutanud, kes, kellega rääkisin, millest rääkisin ja üldse parlament, parlament on ju seadusandja, mitte komisjon, nii et parlament vajab vähemalt Äh, vähemalt selliseid äh, läbipaistvusreegleid ähm, ja kindlasti ka komisjonil on sellised, äh, nii et mina pakun see välja institutsioonide vahelise vastava lepingu, seda saab loomulikult veel läbi rääkida. nii et mina olen seisukohal, et läbipaistvust tuleb edendada ja ka kaasa arvatud see seadusandlik jalajälg, mida te mainisite aga sellegipoolest ma sooviksin äh, veel äh, tähelepanu juhtida sellele, et me peaksime siiski mõistlikuks jääma, mind on väga palju kritiseeritud äh, selle eest, et kui ma olin eurorühma esimees, see ei olnud ka sugugi mitte tore töö, selle, ma pean, pidin väga paljude inimestega seal läbirääkimisi pidama, nii et Need, kes leiavad, et, et mm, läbirääkim-, läbipaistvust vaja alles eksib, sest kui me räägime vahetuskurssidest, räägime erinevate probleemriikide mm, abiprogrammidest, ilma et me, me teaksime, milline on oodatav vastas, siis siis see tegelikult mm, muudab kogu olukorra palju keerulisemaks. sellepärast, et näiteks Kreeka mitte me näeme just, et just lihtsad kodanikud, äh, nemad äh, peavad kinni maksma selle hinna, mida läbipaistmatus endaga kaasa toob, mitte igasugused anglosaksi pangad ja äh, hargmaised ettevõtted ja nii edasi. aga niisiis, kui tegu on otsese mõjuga seadusandlikule tegevusele või siis komisjoni ja parlamendi tegevusele, siis kindlasti siin tuleb tagada ähm, tugevam läbipaistvus nüüd, mis puudutab kodanikualgatust ja selle menetluse läbivaatamist, siis leping näeb vastavad menetlused ette. ja hetkel ma ei oska öelda, milliseid muudatusi sellesse instrumenti sisse peaks viima, nii et Luksemburgis näiteks koos vee direktiiviga, kus paluti ka erinevaid direkt-, allkirju, aga ma ei andnud Äh, allkirja, sellepärast et äh, ma ei soovinud selle petitsiooni menetlusega tegeleda, nii et me peame me teame, et see menetlus on praegu keeruline, nii et me peaksime vaatama, kuidas me saaksime seda lihtsustada, nii et kodanikud saaksid seda ka kasutada. aga mitte nii, aga mitte, et me peaksime, et, et kodanikud peaksid hakkama seda kasutama kõikide küsimusteks härra Kiigolt, jah, te vastasite nüüd kõigile kolmele küsimusele, aga, aga nüüd, mis puudutab seda teietamist ja si sinatamist, siis ma arvan, et me peame siin äh, äh, mingisuguse lepingu sõlmima härra Juncker, ei, progressiivsete jõudude vahel sellist lepingut vaja ei ole. On... ma palun, et te kõneajast kinni peetaksite, sellepärast et me oleme juba ajast maha jäänud. tahaksin võtta ka sõna lobi teemal Euroopa institutsioonides. kakskümmend kaheksa liikmesriiki, tähendab nõukogu liikmed on samuti äh, allunud lobile ja kui Deutsche Banki esindajad kohtuvad Merkeliga, siis see on ka lobitöö ja see tuleks kirja panna, aga nüüd Peeter Erikson Rootsist suur tänu. ma aga räägin rootsi keeles. mina äh, äh, äh, oleksin valinud härra Junckeri äh, äh, enne seda kohtumist, aga ausalt öelda ma olin natukene pettunud äh, teie prioriteetidest, härra Juncker. ma ei näinud, et oleksite rääkinud läbipaistvusest, avatusest, võitlusest korruptsiooniga Euroopa riikides või Euroopa institutsioonides. jah, mulle näib, et need on aga äh, väga olulised asjad selleks, et Euroopa saaks olla tulevikus konkurentsivõimeline ja see on ka oluline Euroopa demokraatia jaoks. minu küsimus on järgmine kuidas võidelda tulevikus korruptsiooni vastu Euroopas. meil on terve rida riike, mis kannatavad korruptsiooni all. viimasel aastal on Äh, komisjon, ei ole komisjon just suutnud eriti edukalt tegutseda korruptsiooni vastu erinevates Euroopa riikides, aga minu arvates oleks tõesti vaja astuda täiendavaid samme, oleks vaja olla konkreetsem. Äh, mida teha tulevikus selleks, et võidelda korruptsiooni vastu kõikjal äh, härra Juncker, mida teie kavatsete teha, milliseid samme kavatsete teie astuda selleks, et võistelda korruptsiooni vastu nii Euroopa institutsioonides kui ka Euroopa Liidu liikmesriikides? ma arvan, et tuleviku seisukohalt on see väga oluline. mina äh, alustaksin kahe märkusega. Te kõnelesite minu prioriteetidest tahaksin öelda, et see dokument, millele te eh, viitate, ei ole just hiljutine. Eh, eh, jutt on minu viiest prioriteedist, mida tutvustasin kahekümne kolmandal aprillil. tegemist oli valimiste programmiga, mitte tegevuskavaga Euroopa Komisjonile jah, loomulikult ma olen seotud nende ettepanekute, nende prioriteedidega, aga minu äh, prioriteedid ja tegevus ei piirdu nende viie prioriteediga. nii et, et äh, ma kindlasti tegelen ka nende teemadega, mida te äh, mainisite, sellepärast et ähm, kindlasti leiavad need asjad kajastamist ähm, komisjoni kolleegiumi tegevuskavas sel päeval, kui me ametisse asume. niisiis Äh, kui äh, meid valitakse, siis äh, me sellega tegeleme ja parlament on see, kes paneb komisjoni paika, mitte nõukogu. niisiis ähm, ma ei saagi praegu kõigil teemadel sõna võtta, sest ma tegelikult ei ole ju veel Euroopa Komisjoni president. kui ma juba olen ametis olev president, siis ma äh, kindlasti vaba, vastaksin nendele küsimustele, arvestaksin loomulikult ka teiste volinike seisukohtadega. ja kindlasti ma loodan, et selles komisjonis saaks, on ka üsna palju naisi. mina nüüd vasta, kui ma vastasin Svenile ilmselt, siis vastasin juba ka teie küsimusele, sellepärast et lobitöö läbipaistvus äh, Äh, kontaktid äh, ühe ja teisega on äärmiselt äh, olulised selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, mõjutamiskatsete vastu. niisiis loomulikult tuleb vaadata ka, mis on kirjas liikmesriikide karistusseadustikes ja vaadata, milliseid täiendavaid meetmeid on meil Euroopa tasandil vaja selleks, et võidelda korruptsiooni vastu, mis tõesti kahjustab demokraatiat. tõepoolest, aitäh Neumann Langehut. Eh. Als voormalig uh, eerste minister. jah, tere hommikust. endise peaministri ja rahandusministrina teate seda et, et kaheksakümmend protsenti Euroopa eelarvest on, on korraldatud eh, koostöös Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide vahel. tihtipeale on öeldud, et liikmesriigid ei tee oma tööd ja kahel juhul kolmest äh, oli juba ette teada, et raha kasutati valesti. millised on teie plaanid? parlament on teinud äh, soovitusi, öelnud, et äh, rahandusministrid peaksid iga aasta tõestama seda, et nad on teinud jõupingutusi selleks, et raha oleks õigesti kasutatud. milline oleks teie ettepanek preside-, komisjoni presidendina? Que... ma arvan, et me peame kõnelema Euroopa eelarvest, Euroopa rahandamisest äh, palju laiemalt, äh, kui, kui lihtsalt keskendudes sellele, mida teie küsisite. üks äh, põhjusi, mis osaliselt selgitab eurooplaste pettumust Euroopas, on seotud sellega, et väga sageli, minu arvates liiga sageli on Euroopa eelarvevahendeid äh, halvasti kulutatud, öeldakse, et Euroopa ei äh, eralda piisavalt vahendeid ja nõnda edasi, samas äh, kontrolliga on lood halvasti. niisiis ähm, ja seetõttu me ei saagi korralikult vahendeid hallata, neid korralikult kontrollida, aga jah, see on äh, tõsine probleem ja ma arvan, et äh, sellega on tõesti vaja tegeleda nii parlamendis kui ka nõukogus. Äh, aga mm, ma arvan, et Euroopa eelarve, jah, selle eelarvega ma olen väga hästi kursis. ma olen juhtinud eelarvenõukogu Äh, sellega tegelevad praegu äh, riigisekretärid ja mitte inimesed, kes äh, vastutavad rahanduse või eelarve eest. nii, mina sooviksin, et Ecofin jällegi võtaks enda kätte kontrolli Euroopa Liidu eelarve üle. kui jah, äh, äh, rahandusministrid on äh, omamoodi primadonnad valitsuses, aga ähm, neil peaks olema ka suurem roll siis tõesti eelarve üle. nii läheksid asjad paremaks. teiseks tuleb eurooplastele öelda, et vahendite halb kasutamine, riigi raha kõrvaldamine on seotud liikmesriikidega ja mitte Euroopa Komisjoniga Äh, sest äh, mitte Euroopa ei ole see, kes oma kohustusi ei täida, vaid liikmesriigid on need, kes oma kohustusi ei täida. ja äh, võib-olla peaks, oleks tõesti vaja neid kinnitavaid avaldusi, et minister riik, igas riigis, kes vastutab tunnistaks siis kontrollikojale, et ta on astunud kõik vajalikud sammud selleks, et vältida siis vahendite väärkasut-, väärkasutust loomulikult äh, peab olema selline süsteem usaldusväärne, nii et, et on väga oluline, et äh, iga valitsus looks endale kontrollivahendid. Äh, minu kodumaal olen ma tihtipeale täheldanud, et et igasugused bürokraatlikud takistused iseenesest juba ei lase sellel projektidel hästi käivituda Äh, ja äh, tihti, tihtipeale see bürokraatia äh, on nii suur, et, et, et arvestades neid, ei ole see kuidagi õigustatud. sellega oleme lõpetanud siit esimese vooru ja pange tähele, et härra Juncker rääkis ECOFINist kui primadonnade kogumist, nii et, et nüüd annaksin aga sõna Rebekale, kes juhatab siis teist osa meie kuulamisest. On... Äh, teine osa puudutab äh, kestlikku arengut, äh, mis on meie põhiteema rohelistena ja tegemist on valdkonnaga, kus, kas ka teie näete seal probleeme, mida Euroopa Komisjonis saaks lahendada? härra Barroso ja ka härra Oettinger, kes tõenäoliselt siis jätkab, on kasutanud kõiki võimalusi selleks, et lahjendada meie saavutusi kestliku arengu valdkonnas kliimastrateegia. kuidas üldse kirjeldada praegust olukorda? tundub, et see on pigem ainult koorem, mitte aga väljakutse Euroopa Liidu tööst-, tööstustele eh, innovatsioonivaldkonnas ja esimesena saab sõna Luksemburgi esindaja Claude Turmes. Äh, tere, härra Juncker, tere, Jean-Claude. Äh, meie analüüs on järgmine, me seisame silmitsi kolme kriisiga, kõigepealt kliimakriis, äh, mm, järgmise aasta Pariisi konverents võib-olla leiab siin mingeid lahendusi, samuti on meil ka majanduskriis, mis on seotud energeetikaga Ehm, me kujutame juba nelisada miljardit eh, energiale, sellepärast et eh, gaasi ja naftavarud vähenevad ja hiinlased ja indiased, indialased kasutavad eh, praegu rohkem kui meie ja üritavad nafta hinda tõsta ning kolmas kriis on geopoliitiline ja see on samuti seotud energeetikaga. Venemaa, e, Nigeeria, Liibüa, Iraagi sündmused, äh, kõik näitavad, et asi on tõsine. me pakume välja kolm lahendust, taastuvenergiat, äh, paremini ühendatud gaasi ja energia, elektrivõrgud ning kõige olulisem on äh, vähem energiat raisata ning tõhusamalt energiat kasutama. niisiis, sellega seoses kaks küsimust, mis puudutab energiatõhusust meil on äh, eesmärk äh, iga aasta kahe protsendi võrra suurendada, need on siis ja aastaks kaks tuhat kakskümmend kahekümne protsendi võrra. härra Barroso ja Oettinger on nüüd välja pakkunud neid eesmärke vähendada kahe tuhande kahekümnendast kahe tuhande kolmekümnenda aastani viiele protsendile ja maksimaalselt kümnele protsendile. kas teie oleksite komisjoni president, kes tõesti sooviks vähemat energiatõhusust, vähem kui kaks protsenti aastas? nii et, et kas Te leiate, et pärast aastat kaks tuhat kakskümmend peame kasutama energiat vähem tõhusalt, kuigi kriisid ju jätkuvad ja teine küsimus, me tahame luua energia siseturgu. Äh, sellel siseturul üritame äh, luua siis äh, konkurentsi. tänapäeval Poola nõuab uusi toetusi kivisöele ja Suurbritannia ning teised nõuavad uusi toetusi tuumaenergiale. kuidas teie Euroopa Komisjonina seda konflikti siseturul lahendaksite Äh, kuidas te lahendaksite äh, fossiilse energia ja tuumaenergia vahelist konflikti? aitäh, Claude. mis puudutab neid erinevaid küsimusi. Äh, Philipp ütles, et mul on kolm minutit, ei, rohkem on. niisiis, jah, isegi kõneaega peavad meie luksemburglased omavahel jagama. niisiis Ehm, ma ei saa teile üksikasjalikult praegu öelda, mida ma kavatsen teha, sellepärast et ehm, ma ei ole selle teemaga väga hästi kursis. Ehm, ma ei tea päris täpselt, kuidas asju hakata edendama, aga mina üldiselt toetan paremat energiatõhusust. mul on, minu arvates on vaja arukamat energeetikapoliitikat. ja Ehm, ma arvan, et me ei peaks energiat raiskama. Ehm, energiatõhusus on minu jaoks oluline teema, ehm, seda nii ka majandusliku kui majanduskasvu baasil, sest et tegemist on sektoriga, kus on võimalik luua töökohti ja majanduskasvu ning ähm, ja mina leian, et see kaheprotsendine äh, Äh, tõususe kasv aastas peaks jätkuma, aga ma ei oska praegu midagi väga konkreetset äh, öelda, sellepärast et ma pean üksikasjalikult selle teemaga enne tutvuma. Äh, majanduskriisi ja rahanduskriisi ajal ma olen alati öelnud, et ärgem unustagem ära ka kliimapoliitikat, sellepärast et kui need teised kriisid kaovad, ega kliimakriis kuhugi ei kao. see on väga oluline niisiis, eh, pidades silmas Pariisi konverentsi, eh, tahaksime hoolitseda selle eest, et me selle teemaga uues, sellel teemal uuesti sarvist haaraksime ning eh, pööraksime sellele teemale tõesti palju tähelepanu. ja mis puudutab Poolat, toetusi ja siseturgu, siis jällegi on tegemist väga konkreetse teemaga, mis on vaja läbi vaadata. ma tean Poola põhiseisukohti, äh, see, et need ei ole kooskõlas enamike liikmesriikide seisukohtadega. niisiis äh, tuleb vaadata, mis suunas äh, asjad edasi lähevad. ma ei tahaks nende kuulamise käigus siis vastandada ühte liikmesriigi teistele, sellepärast et jällegi teistes valdkondades võivad vastuseisud olla teistsugused Äh, mul on juba isegi piisavalt vaenlasi liikmesriikide hulgas. aga küsimus ei ole ju äh, liikmesriikides, küsimus on tehnoloogias, kui me räägime kivisöest ja tuumaenergiast, siis see moonutab turgu ju veelgi rohkem. Äh, küsimus on selles, et probleem on ju riikides, kes seda nõuavad. ma ei näe siin seda ainult tehnilise küsimusena no ma näen siin ka mm, poliitilist probleemi, nii et äh, kuidas te mm, lõpetate härra Oettingeri mm, mõju tulevases komisjonis, isegi sellise mitte väga ambitsioonika programmi raames, sellepärast et äh, me näeme, et juba praegu on tekkinud konflikt, äh, mille on tekitanud härra Oettinger. ja järgmisena saab sõna Benedikt Ševal, tema on Ungarist ja te, temale tekitavad suurt muret suhted Venemaaga. To your second priority on energy, I would like to mis puudutab nüüd äh, energiaküsimusi, siis ma sooviksin teada, kuidas teie kavatsete energia äh, tarnekindlust äh, ähm, tagada. meil on gaasist sõltuvus Euroopas vägagi laiaulatuslik ja meil tuleb ka rõhutada, et samal ajal Euroopa muutub aina rohkem sõltuvaks ka tuumaenergiast ja Ähm, meil on äh, vaja need, nii tehnoloogiat kui ka investeeringuid ja ähm, tihti on need seotud just tuumasektoriga, nii et kas te näete mingit mõju uutel äh, Venemaa investorit, investeeringutel või siis ähm, milline on äh, Soome, Ungari ja teiste liikmesriikide mõju energiajulgeolekule? nüüd Euroopa Energialiit. milliseid meetmeid saaks komisjon võtta selleks, et eh, ennetada liikmesriikidel, ennetada liikmesriikidel seda, et nad hakkasid ohustama, ohustama Euroopa Liidu tasandil eh, vastavaid otsuseid ja mis puudutab siis ka eh, tuumasektorit? ma arvan, et Energialiit on äh, tõeline tulevikuprojekt Euroopa Liidu jaoks. ma sooviksin, et me kiirendaksime äh, ühtse energiaturu loomist. ma sooviksin, et me parandaksime ühendusi erinevate piirkondade, erinevate Euroopa Liidu liikmesriikide vahel, ma sooviksin, et me mõtleksime äh, energiakombinatsioonile, jah Äh, praegu äh, äh, lähendatakse sellele küsimusele kui millegagi, mis on iga liikmesriigi enda asi. ma arvan, et siin on meil vaja tõesti langetada häid otsuseid, me peame jõudma kokkuleppele energiakombinatsiooni osas ja liikmesriigid peavad sellele küsimusele rohkem tähelepanu pöörama. kindlasti ei saa me jääda sellise energiaallikate kombinatsiooni juurde, mis meil praegu on, sellepärast et meil on väga oluline vähendada sõltuvust mitte ainult Venemaast, vaid äh, vähendada ka oma sõltuvust fossiilsetest energiaallikatest, see on see suund, kuhu peame minema. Euroopa Liidu liikmesriigid peaksid äh, Äh, looma sellise energiaostukeskuse. mulle tundub, et väga on absurdne, et liikmesriigid individuaalselt suurte energiatarnijatega läbirääkimisi peavad ja lepinguid sõlmivad. me võiksime seda teha kollektiivselt ja solidaarselt selleks, et mõjutada niimoodi energiahindu ja, ja turutingimusi Äh, igas riigis on riigiettevõtted, kes vastutavad energeetika eest ja mõnedes liikmesriikides jällegi on tegemist äh, eraõiguslike ettevõtetega ja ma ei usu, äh, ma ei tea, kuidas need saaksid ühiselt tegutseda nende suurte riiklike ettevõtetega, aga meil on äh, see energialiit, millest härra Tusk räägib, äh, selle raames me peame kõik üksikasjad läbi vaatama. ma arvan, et äh, tuleb mõista, et energia on kaasaegse diplomaatia osa. ei saa olla enam diplomaatiat ilma energiata ning äh, ma loodan, et äh, uus volinik, kes selle teemaga vastutusega, äh, vastuta-, selle teema eest vastutama hakkab, äh, saab sellest ka täiel määral aru. ja ma arvan, et meil on tõesti vaja paremaid tingimusi, et, et gaas tuleks meile teistest allikatest kui ainult idast, nii et, et me peame mõtlema, kuidas me paremini neid gaasivoogusid korraldame sellele tuleb rohkem mõelda. So next uh, järgmine kolleeg on Arvo Aatest, tema nimi on Taavo, palun. Honorable Mr Juncker, if we need share a common vision for twenty fifty. kui rääkida uutest eesmärkidest kaks tuhat viiskümmend aasta seoses, ja lõhedest põhja ja lõuna vahel, siis on teil vaja hakata tegutsema juba praegu. enamus lõunast ja lõunapoolsetest liikmesriikidest, näiteks Horvaatia on väga hea näide, nende majanduspoliitikas on olulisi strukturaalseid probleeme. ma eeldan, et te olete sellega kursis. kas võiksite selgitada, milliseid finantsinstrumente võiks kasutada selleks, et tõhusalt reindustrialiseerida äh, majandus ja teha seda kestlikult. kui me jätkame majanduskasvu teel, siis on meil vaja arvestada ka keskkonnakomponenti, see on ainus kestlik lähenemine Euroopa Liidus. kas teil on selleks mingisuguseid finantsvahendeid, aitäh? kõigepealt sissejuhatav märkus komisjon ei ole äh, veel paigas, mina olen alles siin, mul ei ole veel volinikke mul isegi pole veel juurdepääsu erinevatele äh, töösuundadele. ma olen täiesti nõus sellega, et te võite mulle esitada detailseid küsimusi, aga mina ei saa nende kõigiga tegeleda. kakskümmend kaheksa volinikku on komisjonis ja need ei ole veel paigas, ehk siis nende küsimustega peame me tegelema siis, kui me hakkame komisjoni tööd korraldama kui me oma tegevuskava koostame. üldiselt öeldes ma toetan rohelist majandust, ma toetan äh, vahendite määramist äh, vajalikul määral selleks, et arendada innovatsiooni. aga mul ei ole selleks piisavalt andmeid ega teadmisi selleks, et äh, konkreetselt küsimusele vastata. kui ma valmistasin ette ennast selleks kohtumiseks uurisin komisjoni hiljutist otsust, kus määrati raha kaheteistkümnele riigile, kes selles valdkonnas tegutsevad. aga selle valdkonnaga hakkab tegelema konkreetne volinik ja, ja küsitlege teda, kui ta siia tuleb. aga praegusel hetkel mina ei saa vastata äh, Äh, sellistele detailsetele küsimustele, see ei ole võimalik. mul on küll teatud kalduvusi geeni-, geniaalsusele, aga ma ei ole geenius. Margarita te-, Taanist, palun. aitäh ja sa, kasutan võimalust rääkida taani keeles selleks, et saaksime kuulda erinevaid keeli siin täna mina räägin väga konkreetsest teemast ja ma arvan, et sellele on teil võimalik selgelt va konkreetselt vastata. mina tahan küsida kildagaasi kohta. see mõjutab meid kõiki, eriti Taanit ja Rumeeniat. kuna tegemist on uue väga riskantse energiakandjaga, mis kahjustab keskkonda ja ka inimesi me teame, rahvusvaheline energiaagentuur on öelnud, et see ei ole ka kliimale kuidagi kasulik. seega tahaksin küsida, kas te aitate meid, et me ei kannataks selle suurettevõtete surve tõttu. see puudutab minu koduriiki Taanit, aga eriti ka Rumeeniat ja ma loodan, et kinnitate meile, et me ei hakka raha raiskama erinevatele Äh, probleemid, aga keskendume tuleviku küsimustele ja sooviksin vastust Gilda Gaasi küsimusele. To to... selleks, et ähm, äh, et äh, seda keelelist mitmekesisust toetada, tahaksin vastata võib-olla Luksemburgi prantsuse keeles, aga jään inglise keele juurde. energiakandjate, erinevate energiakandjate kasutamine on väga tähtis teema mis puudutab nüüd äh, vrekkimist, vrakkimist, ma olen selle vastu, sest äh, hetkel ei ole teada, millised on selle tegevuse pikaajalised mõjud selle uue äh, tehnoloogia osas ma oleksin valmis rohkem investeerima selleks, et uurida vrakkimisega seondunud mõjusid, aga paljud äh, need negatiivsed mõjud on teile juba teada, aga igal juhul ei toeta ma vrakkimise äh, edendamist. mul on äh, hirm nende tagajärgede ees, sellepärast et ma isegi ei oska ette kujutada, mida see endaga kaasa toob, selle tõttu ma oleksin väga ettevaatlik. Rebecca Arms, kas see tähendab seda, et sina soovid toetada sellist tugevat reguleerimist, nii nagu ähm, kliimavolinik soovis, aga mille Oettinger tagasi lükkas. paistab, et, et komisjon on ikkagi üks viimaseid äh, demokraatlikke äh, instantse, sest seal on väga palju arutelusid aset leidnud. ma ei tea, mida me peame veel seal edendama. kõikides, kõikides nendes küsimustes olen ma ikkagi väga kõhklev, mina ei hakka ülepeakaela kohe kõiki uut, uusi tehnoloogiaid üle võtma. nii et siinkohal ma olen seisukohal, et me peaksime olema eriti ettevaatlikud ja peaksime üritama ka üldiseid kaitsemeetmeid võtma, mis võiksid erinevad ohud ähm, kõrvaldada või need välistada jah, sellest, ähm, sellega me saame tõesti edasi töötada, võime öelda. nüüd Martin Häusling Saksamaa ja GMO-de kohta. härra Juncker, nagu te teate, et ka teised, ähm, teiste riskantsete tehnoloogiate kõrval on ka geenitehnika väga äh, riskantne, pal-, väga paljud on selle vastu, aga sellegipoolest komisjon otsustas ikkagi geenitehnoloogiat edasi viia ja seda võimaldada ja nüüd äh, nüüd on äh, Euroopa justkui lõhenenud, mis puudutab geenitehnoloogia äh, kohta ja nüüd äh, ma sooviksin teada, et kas teie toetate parlamendi seisukohta, et meil on tegelikult vaja rangemaid, rangemaid kriteeriume, meil on vaja ka EFSA-lt nende analüüsi. ja kas me ei peaks Euroopas minema teist teed pidi just kestliku põllumajanduse suunas ja mitte andma siin alla USA survele? sellepärast et paistab, et paljud instantsid on sellele survele alla andnud. härra Juncker, nii et mis puudutab neid äh, lubade äh, tingimusi, siis, ähm, siis nõukogus ei olnud ju kvalifitseeritud häälteenamust selle vastu. ja komisjon peab otsustama siis ja kui ta ei otsusta, siis see asi jõuab äh, kohtu ette nende ettevõtete osas, kes seda lubade menetlust on äh, palunud. mina ei leia, et see menetlus on läbipaistev või vähemalt teda ei ole, ta ei ole selgitatav. ja mis puudutab seda lubade menetlust, siis mina juba äh, olen ka taotlenud selle ülevaatamist, äh, sellepärast et siin on vaja ju ka parlamentide, parlamentaarset äh, nõusolekut ja seetõttu me tegeleme selle küsimusega. nii et minu meelest ei ole see hea, et et kui nõukogus mingi otsus langetatakse või mitte, et isegi, et komisjon, isegi kui on selle otsus vastu, siis tuleks seda ikkagi teha, nii et see ei ole veel tehnoloogiavaenulikumalt ja demokraatiavaenulikumalt tõesti isegi ei, saa, ei saagi menetleda. nii et äh, punkt, kogute punkte rohelistele kõige olulisemate teemade puhul, te tegutsete väga hästi ja nüüd jõuame kalanduse juurde. Isabella Lovin, palun. Yes uh,, Mr Juncker, welcome here and uh jah, tere tulemast, härra Juncker. rääkisite väga paljudest riikidest ja Euroopa kodanikest, kes äh, enam Euroopat ei armasta. aga üks põhivõite Euroopa Parlamendile ja Euroopa Komisjonile viimase mandaadi ajal oli äh, ühise kalanduspoliitika reform aga samas oleme me ikkagi olukorras kus, kus üheksakümmend üks protsenti äh, kalavarudest Vahemeres ja pooled Läänemeres ja Põhjameres on äh, üle, kannatavad ülepüügi tõttu. ja minu küsimus teile on, kuidas te kaitsete reformi juhul, kui teid äh, komisjoni presidendiks valitakse järgmise ametiaja jooksul mõned liikmesriigid äh, üritavad agaralt lahjendada eelmise ametiaja jooksul saavutatud ja see on tõesti midagi, mis näiteks Rootsis said tugeva heakskiidu äh, valijate poolt. ja tõesti tundus, et Euroopa tasandil on võimalik midagi ära teha ja tahaksin teilt kuulda, et te ei äh, tagane nendest äh, saavutustest kestliku merenduse valdkonnas nagu ma enne üritasin selgitada, siis Luksemburgil ei ole otsest juurdepääsu me-, merele jah, tänu Belgiale. ja see selgitab ka seda, et ma ei ole selle valdkonna spetsialist. ma olin peaminister üheksateist aasta, aga me ei ole kunagi kalandusteemadega kalandusministrit pidanud ametisse nimetama kalandusnõukogus aga juhatasime me väga edukalt tööd, aga samas äh, ma ei ole kursis äh, nende sammudega, mis on vaja valdkonnas teha. kuna, äh, aga samas olen ma selle teema suhtes tundlik, siis kindlasti ei hakka ma lahjendama neid otsuseid, mis praegune komisjon on suutnud saavutada, selles olen ma kindel ma ei saa kõr-, autoriteetselt rääkida kalandusvaldkonnast, aga igal juhul mõistan ma mureküsimusi. Äh, kordaksin veel kord, ma tean, et Luksemburgil ei ole kalandustööstust ja selle üle on mul väga hea meel, aga meie sõltume Euroopa tasandil äh, seitsmekümne protsendi ulatuses kala äh, impordist ja paljudes riikides, kes äh, asuvad sisemaal, on suur sõltuvus äh, importkalast, äh, me toome neid kalu sisse arengumaades selleks, et toetada meie turgu ja see on suur üleilmne probleem ja tahaksin teie teadlikkust tõsta selles valdkonnas. tegemist on teemaga, millega saame me toimida ainult Euroopa tasandil ja mul oleks väga hea meel, kui te seda küsimust tõsiselt võtaksite. aitäh! jah, ma ei tahtnud jätta muljet, et ma teen siin äh, nalja. ma tean, et tegemist on äh, laialdase probleemiga ja ma ütlesin, olen seda varem öelnud, mitte täna, aga varem, et Euroopa Liit peab olema äh, ambitsioonikas suurtes küsimustes ja, ja vähem ambitsioonikas vähem olulistes küsimustes. ja seda teemat on vaja tõsiselt võtta, kas me räägime siin sisemaa riikidest või mitte see on äh, Äh, ei ole mitte probleem ainult üksikutele riikidele ja seda äh, tahaksin ma teile kinnitada. kui ma nalja teen, siis ma ütlen välja, et ma teen nalja, juhul kui ma ei ütle, et nüüd on, tuleb nali, siis ma ei tee nalja. ehk siis loodetavasti Isabella Löviini nimi jääb teile meelde ja tulevikus äh, olete valmis kõikidele väljakutsetele vastama juhul, kui keegi üritab kalandusreformi lahjendada, ehk siis Isabella Levin. ja viimased äh, kaks äh, küsimuse esitajat selles valdkonnas on Molly Scott, kes räägib äh, kestlikust arengust Londonis. suur tänu, see on tõesti väljakutse Briti MEP-ina võib olla üllatav, et minu küsimus viib teid äh, teie viienda prioriteedi juurde, mis on siis brittide küsimus ja tahaksin rääkida teemast, kus Euroopa institutsioonid võivad tulevastel ametiajal suuri muudatusi teha, see puudutab pangandusliitu ja panganduse reguleerimist. Ühendkuningriik on väljaspool euroala, aga samas on suur finantskeskus viimane näide, täna hommikul nägime potentsiaalset konflikti EKP eh, e ja Ühendkuningriigi eh, vahel seoses kliiringkodadega. Eh, märtsis oli Kamer-, tuli Cameron välja reformikavaga tulevasteks aastateks, mille eesmärgiks on blokeerida liigset regulatsiooni ja vähendada bürokraatiat selles äh, kontekstis äh, jätkuvad jõupingutused äh, erandit taodelda Londonile ühisturu pädevuste andmine komisjonile, eriti mis puudutab finantsregulatsioone ning kaubanduskokkulepped finantsvaldkonnas, sealhulgas soodsad tingimused hiinlastele ja nii edasi, kuidas te sellega plaanite tegeleda? jah, sellest küsimusest tean ma rohkem kui eelmisest. aga minu viie prioriteedi juures, jah, viies seas oli äh, ja see oli aprillis, see ei ole mingisugune uus dokument, see on dokument, mis on pärit äh, aprillist. Briti probleem ei ole midagi uut olen sellega juba pikalt kursis olnud. me peame arvesse võtma konkreetset olukorda, samuti peame me arvesse võtma ka konkreetseid probleeme, mis võivad tõstatuda teistes riikides. kui meie Briti kolleegid ja sõbrad tahavad teatud ettevõtteid ümber lokaliseerida, jah, siis võivad nad seda teha, aga samas me peame teadma, mis neil äh, kavas on, mul ei ole konkreetset äh, nimekirja äh, Ühendkuningriigi valitsusest, kui see olukord aset leiab, siis peame me seda arvesse võtma ja läbi rääkima. peame tagama selle, et neli põhivabadust ei saaks kahjustatud nende sammude tõttu milles me lepime kokku teiste valitsustega. Hollandi valitsus ja parlament on paika pannud viiskümmend kolm punkti, millega nad tahavad tegeleda. ehk siis tegemist ei ole ainult Briti probleemiga, see ei ole üldine probleem, aga see puudutab erinevaid riike. ja minu lähenemine selge, siseturg, alusleping, kõike need ei saa küsimuse alla seada Äh, põhivabadused ei ole liikmesriikide otsustada, see on Euroopa Liidu õigustiku alustala ja need, kes soovivad liikuvust tagada, nende huvisid ei tohi ähm, kahtluse alla saada töötajate vaba liikumise piiramisega. nüüd, mis puudutab Londoni finantskeskust ja finantsregulatsiooni, siis tahaksin sellele täna vastata. kuna mul ei ole äh, Äh, nimekirja kõikidest nendest erinevatest pöördumitest brittidelt ja Hollandilt, siis ei ole mul mõtet hakata siin ähm, äh, ette rutama ja vastama. aga aluslepingutega seoses äh, peaksite mõistma, mida ma sellest arvan. me peame tagama selle, et konkurents Euroopa finantskeskuste osas ei satu ohtu teatud äh, erireeglite rakendamise tõttu. mõned teist on alati öelnud, et ma olen tugevalt toetanud äh, finantskeskusi, siis äh, hea meelega annan selle kaitsmise töö kellelegi teisele. aitäh! Äh, sellega oleme lõpetanud siis teise osa meie kuulamisest ning oleme enam-vähem ajagraafikus niisiis ma arvan, et me peaksime ka samas vaimus jätkama. nüüd äh, kaldume majandusvaldkonnast äh, sotsiaalsesse valdkonda, kõik need valdkonnad on omavahel loomulikult leo-, seotud, nagu ma ütlesin, demokraatia on rahva valitsus rahva poolt, rahva heaks. viimase viie aasta jooksul aga Äh, on ainult ühe protsendi eurooplaste olukord paranenud, äh, samas äh, kui väga paljude inimeste olukord on jäänud samaks või isegi halvenenud. ning küsimus on nüüd siis selles, et kuidas ikkagi valitseda rahva hüvanguks, väga palju asju vajab korrigeerimist, kui me tõesti tahame, et me valitseksime kõige, kogu rahva hüvanguks ning esimene küsimus puudutab ühte vahendit, mis võimaldab äh, Äh, sotsiaalselt õiglasemad poliitikat, äh, see on Euroopa eelarve ja Georges Bove esitab teile küsimuse. tere! Äh, ma ei räägi Euroopa eelarve taustast, sellest, kuidas seda kujundatakse ja nõnda edasi. ma keskenduksin pigem eh, nägemusele eelarve arengust. Eh, ligemale kakskümmend aastat eh, on meil olnud Euroopa eelarve, mis on paika pandud seitsmeks aastaks. nagu te teate, kahe tuhande kolmeteistkümnendal Äh, aastal meil oli eelarve juba olemas, siis me ei saanud, äh, äh, kõik need eelarveasjad arutati kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ära ning seega sellel koosseisul ei ole just erilist võimalust eelarve küsimustes kaasa rääkida ma arvan, et meil on siin nii demokraatlik kui ka poliitiline küsimus, meil on vaja sidusust komisjoni ametiaja ning eelarve kehtivuse vahel niisiis, äh, kas me tuleme tagasi viieaastaste äh, eelarveperioodide juurde ja kas oleks võimalik näiteks, et ka valimiskampaania ajal võiksime rääkida ka eelarvest, sellepärast et poliitika on ju seotud äh, ka eelarvega, aitäh. ei ole tõsi, et me Äh, lähtume ainult äh, finantsperspektiivist. Äh, jah, me hiljuti võtsime vastu järjekordse finantsperspektiivi, aga ikkagi Euroopa vananeb, Euroopa ei ole enam noor mina olen osalenud eelarvenõukogu töös äh, Äh, olles rahandusminister ja eelarveminister ning äh, ma tean, millised on need tohutud probleemid, äh, kui me seisame silmitsi olukorraga, kus meil ei ole piisavalt vahendeid. meil on vaja valitsustevahelist kokkulepet ja igal aastal tuleb see kokkulepe heaks kiita kõikides liikmesriikides ja see suurendab probleemi veelgi. kui me räägime nüüd nendest eh, eelarvevahenditest eh, ja sellest, eh, kuidas me saaksime neid institutsionaalseid probleeme lahendada, kuidas nõukogu ja parlament, kaks eelarvepädevat institutsiooni, oma lahinguid peavad Äh, äh, võib-olla oleks vaja tõesti kolmandat eelarve lugemist, mis aluslepingutes praegu ette nähtud ei ole ja selleks me olemegi siis välja töötanud äh, finantsperspektiivi, et meil oleks siiski võimalik eelarvevahendeid pikema perioodi peale ette prognoosida. ma arvan, et järgmise parlamendi ametiajal siiski toimuvad eelarveteemalised arutelud, sellepärast et Äh, meil on ju vaja teha finantsperspektiivile vaheläbivaatamine ja see äh, jääb kindlasti teie ametiajale. Äh, see toimub ju kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal ja loomulikult me peame uuesti tegelema ka omavahendite küsimustega, seda ma juba ütlesin täna, ütlesin seda eile ma arvan, et me peame jätkama selles vallas tööd. mina isiklikult ei ole selle vastu, et seda finantsperspektiivi perioodi seitsmelt aastalt viiele aastale vähendada, aga me peame äh, peaaegu äh, laskma sellel äh, finantsperspektiivil siiski kulgeda nii, nagu ta on, vaatame, kuidas asjad käivituvad ja meil kindlasti tuleb pidada korralik arutelu omavahendite teemal. mina sooviksin, et me seda teeksime. ja Äh, see oleks minu poolt kõik. hästi niisiis äh, me räägime majanduse juhtimisest ja räägime sellest, äh, kuivõrd olulised on kulutused, konkurentsivõime ja tihtipeale räägime ka tuludest, me räägime maksupettustest, meil ei ole küll pronkseseid andmeid, aga jutud käivad miljarditest ja nüüd Eva Jolie, nagu oodata võibki, esitab sellel teemal küsimuse, aitäh Äh, väga tore, et te olete siin ja jagate meiega oma seisukohti. Äh, ma panin tähele, et teie valimiste prioriteetide hulgas äh, ei olnud mainitud võitlust maksupettustega. tõenäoliselt sellepärast, et seda on raske teha riigist kus, kus peaaegu viiskümmend protsenti SKT-st tuleb finantssektorist ning äh, mis puudutab siis äh, maksupettusi, neid suuri äh, summasid, mis suurendavad miljarditesse, see on, need summad on sama suured kui mõnede ettevõtete võlakoorem, sellesse kõigesse on segatud hargmaised ettevõtted ja ka mõnede riikide valitsused. komisjon on kahe tuhande neljateistkümnendal aastal läbi viinud kolm uurimist Eh, Iirimaa, Luksemburgi ja Hollandi suhtes eh, selleks, et eh, kindlaks teha, mis seal toimub maksustamise vallas ning Teie ise olete olnud Luksemburgi peaminister üheksateist aastat ja need uurimised, mis on algatatud, on tõesti tervitatavad Äh, kas äh, te äh, aitate neile uurimistele kaasa, kas te olete selle poolt, et finantssektoris oleks läbipaistvus, et kõik ähm, hargmaised ettevõtted, kes tegutsevad Euroopas, peaksid ka oma rahandusküsimused avalikustama. jah, see on tõesti küsimus, milles on vaja pidada arutelusid Äh, ma ei tea täpselt, mida te mõtlete selle hargmaistete ettevõtete läbipaistvuse all. Ähm, meie aga läbipaistvus on minu jaoks olnud väga oluline teema. niisiis, kui me soovime läbipaistvust, läbipaistvust kõik, kõikjal, siis jah, seda ma äh, pooldan, ma võin teile öelda, et kuritegelikud võrgustikud, eh, mis eh, tegelikult ei ole Brüsselist väga kaugel, tõesti tegutsevad ja kõigi selliste võrkudega peame me väga tõsiselt võitlema. Eh, mis puudutab nüüd neid maksuparadiise, siis teatud riigid ja neid riike muide on rohkem, kui te arvate siis äh, jah, komisjon on astunud meetmeid, te mainisite neid uurimisi siin ja on ka teisi meetmeid ja ma arvan, et see probleem on seotud, see probleem on tõesti tõsine ning äh, seetõttu on siin tõesti vajalik äh, suurem läbipaistvus. mina isiklikult ei ole kunagi toetanud neid maksuparadiise, aga ma olen äh, väga palju kokku puutunud äh, finantssektoriga ja need kokkupuuted on olnud äh, väga õpetlikud. meile on tihtipeale öeldud, et paljudes riikides on tegelikult palju atraktiivsemad maksustamistingimused kui näiteks Luksemburgis ning tegemist on tegelikult äh, probleemiga, mis puudutab kõiki riike, äh, kõikidel, äh, kõikides riikides on teatud soodustused mõnedele ettevõtetele, mis ei ole väga läbipaistvad, nii et, et ma arvan, et meil on vaja üldist läbipaistvust kogu, kogu selles valdkonnas, kõigis riikides. niisiis ma usun, et kõikidel riikidel on võita sellest, kui me oleksime läbipaistvamad ja nõudlikumad ning äh, endise Luksemburgi äh, peaministrina äh, ma tahaksin siiski öelda, et et minu tegevust ei ole kunagi mõjutanud need suured ettevõtted. niisiis ma sooviksin, et Äh, kõik valitsused, äh, sealhulgas ka Luksemburgi äh, valitsus, vastaks nendele küsimustele, mida uurimise käigus Euroopa Komisjon neile esitab, aga minu erakond praegu enam ei ole valitsuses. niisiis, mina kindlasti soovin, et ka Luksemburgis oleks läbipaistvus reegliks aga see kõik ei ole seotud ainult maksustamisega ja ettevõtete äh, tulumaksudega, me peame arvestama ka näiteks sellega, mis toimub relvaekspordi vallas. Äh, ka selles valdkonnas on vaja rohkem selgust. aitäh, järgmine küsimus puudutab äh, natuke tehnokraatlikku valdkonda, neid auto automaatseid mehhanisme, meil on Eh, teatud mehhanismid, mis peavad tagama sotsiaalse ja makromajandusliku tasakaalu ning eh, Ernest Urstasun Katalooniast esitab järgmise küsimuse. aitäh, kui lubate, siis esitan küsimuse hispaania keeles. Senor Juncker, bienvenido um.... härra Juncker, tere tulemast kõigepealt eh, siia. Euroopa majandus on viimastel aastatel väga palju kannatanud ja ähm, see on loomulikult mõjutanud ka äh, väga palju meie kodanikke, näiteks äh, meil on viis koma viis miljonit äh, töötut ja on ka palju inimesi, kes on täiesti oma mm, saatuse hooleks jäetud, samuti meil on väga palju noori töötuid, see on praegu see üldpilt, mille Troika on meile viimaste aastate jooksul maha jätnud. ja mina sooviksin teilt teada saada, et milline on teie vastus nendele probleemidele ja nendele riikidele ja sooviksin ka teada, mida teie arvate ähm, sellised süsteemi äh, loomisest Euroopa tasandil, mis tegeleb äh, töötusega ja töötutega, kas te oleksite valmis või nõus sellise äh, süsteemiga, et see saaks abistada ka neid riike, kellel läheb halvemini ja nüüd, mis puudutab noorte tagatist siis milline on teie ettepanek, kuidas noorte tagatise osas edasi liikuda? Euh, jah, mm, me peame tõesti väga tõsiselt tegelema noorsootagatisega, me oleme eraldanud kuus miljardit eurot sellele programmile, see loomulikult ei ole piisav summa, aga tänaseni Äh, on äh, suhteliselt äh, vähe seda kuut miljardit kasutatud. niisiis kõik räägivad, et meil on väga tõsiselt vaja tegeleda noorte tööpuudusega ja eriti siis lõunapoolsetes riikides, aga siiani nad ei ole väga palju teinud selleks, et seda vahendit, neid vahendeid kasutada, nii et kõigepealt oleks par-, vaja, et liikmesriigid olemasolevaid vahendeid hakkaksid paremini ära kasutama kui rääkida nüüd eh, Hispaania olukorrast eh, ja eh, siis jah, sellel kriisil on tõesti olnud tõsised sotsiaalsed tagajärjed ja Euroopa Liit ja euroala peab nendega arvestama. ja me ei tohiks ära unustada ka seda, mis on varem toimunud ma arvan, et äh, Euroopa Liidu tasandil meil on väga oluline üles näidata solidaarsust. Äh, ma rääkisin juba oma sissejuhatavas sõnavõtus nendest kohanemiskavadest ja ma ütlesin, et ma ei olnud kõigega nõus. Äh, me ei mõõtnud alati väga hästi nende kohanemiskavade mõju sotsiaalsfäärile ja Euroopa Liit tervikuna ning euroala äh, rakendasid siis kriisi algusest peale antitsüklilist poliitikat. Äh, me äh, kahe tuhande kaheksandal aastal, kahe tuhande üheksandal aastal kasutasime väga palju vahendeid selleks, et peatada riigivõlgade kastamist ja kui me ei oleks seda poliitikat ellu rakendanud, äh, seda antitsüklilist poliitikat, äh, siis äh, oleks kriis toonud kaasa veelgi kahjulikumad tagajärjed kui need, mis praegu, mille tulemusena siis teatud riikides on tõesti satutud tõsisesse raskustesse Äh, et, et äh, jah, eelarve puudujäägid kasvasid umbes seitsme protsendini, aga seda teed me ei oleks saanud edasi minna. nii et, et praegu on väga oluline, et me konsolideeriksime oma eelarved ning äh, ma olen täiesti kindel, et üsna peatselt need meetmed siis hakkavad ka tulemusi andma. mina toetan neid stabi-, automaatseid stabilisaatoreid Eh, sellepärast et eh, kriis eh, näitas, et kui selliseid vahendeid ei ole, siis kannatab kogu majandussektor veelgi rohkem ja ma olen tegelikult väga palju mõelnud selle töötuse kindlustuse üle, mille, millest te rääkisite Äh, olen mõelnud äh, sellest, kuidas probleemi lahendada euroalas ja ma pean ütlema, et mis minusse puutub, siis siiamaani ma ei ole, äh, kuigi ma olen selle teema üle palju mõelnud, ma ei ole suutnud mingi ilmse lahenduseni jõuda jah, äh, puht teoreetilisel tasandil ma olen sellise riikliku töötukindlustuse süsteemi poolt, aga ma ei tea täpselt, kuidas seda välja töötada, kuidas äh, kõigile riikidele vastuvõetavaks muuta, kuidas seda kõikides riikides toimivaks panna, sellepärast et äh, ohud, mis sellega kaasas käivad, on ka väga suured ja seda sõltumata riikidest, millest jutt käib. niisiis kas äh, ühele riigile oleks kasulik, et äh, Euroopa Liidu eelarves oleks mingeid vahendeid, mis eraldatakse sellele riigile hetkel, kui tööpuudus selles riigis äh, omandab teatud taseme, kui see on näiteks kakskümmend, kakskümmend viis protsenti, et kas siis Euroopa Liidu eelarve tuleks võtta kasutusele selleks, et probleemi lahendada. Eh, ohud on ju ka väga suured, sellepärast et eh, kui, eh, sellepärast et me peame ju riikidesse ellu viima head poliitikat, mitte halba poliitikat ja kui head poliitikat ellu ei vii, kui ei tehta struktuurireforme, siis on väga suur oht, et et äh, Euroopa Liidu eelarvest hakatakse kinni maksma seda, et üks riik ei ole korralikult tegutsenud. Äh, seda ei saa lubada, nii et, et teooria, äh, teoorias jah, ma toetan seda, et meil oleksid eelarvest sellised vahendid, et meil oleks mingi Euroopa tasandil töötuse kindlustus, aga ma ausalt öelda ei saa päris hästi aru, kuidas või seda ellu rakendada, selle üle oleks vaja palju rohkem veel mõelda nii et, et ma olen praegu selles küsimuses mõtlemisfaasis, vahepeal mul tuleb see ka ette. kas on mingeid vahendeid, mis on äärmiselt olulised selleks, et tagada sotsiaalset õigust? mulle tundub, et Euroopa Komisjoni poliitika on rohkem suunatud erastamisele ja Monika Wagner Austriast esitab selle küsimuse. austatud härra Juncker sissejuhatuses te mainisite äh, lähimuspõhimõtet ja sellega seoses oleks mul üks äh, küsimus ka kohalike omavalitsuste mm, juhtimise kohta, eriti mis puudutab siis äh, sotsiaalkindlustust. mina tulen Viinist Ähm, linnast, kus sotsiaalkindlustus on äärmiselt tugev ja tõesti see sotsiaalkindlustus ja selle ametid teenivad kodanike huve, mitte iseenda huve. ja see, sellega on nad ka väga palju edu saavutanud ja me oleme näinud seda ka Euroopa tasandil kodanikualgatus äh, Right to Work. ja minu küsimus on, kas te endiselt toetate seda, et sotsiaal äh, toetused ja sotsiaalkindlustus peaks välja jääma konkurentsiõigusest ja et ähm, sotsiaaltoetused ja avalikud teenused, mis on ka Lissaboni lepingu osa ja mis on ka rahvusvahelise, rahvusvaheliste lepingute osa, näiteks nagu äh, vabakaubandusleping USA-ga, et äh, nad ei kannataks nende liberaliseerimismeetmete all ja et selle all ei, et kannataks ka vabaühendused ja kohalikud omavalitsused ja nii edasi. Ähm tere päevast! mina olen alati panustanud sotsiaalkindlustusse, nii et minule ei ole kunagi need erastamised ja muud meetmed sugugi meeldinud. ja ma olen teinud kõik selleks, et sotsiaalkindlustust toetada, sellepärast et see lihtsalt ei lähe, sellepärast et see puudutab vägagi põhjalikult kodanike huve ja kodanike huve tuleb ikkagi kaitsta selliselt Äh, mis vastab ka liikmesriigi äh, väärtustele ja võimalustele. nii et äh, mis puudutab siseturgu, siis ma ei leia, et sotsiaalsfäär sellel siin peaks kuidagi kannatama. aga mis puudutab avalike teenuste osa SKT-st, siis see loomulikult on oluline osa siseturust aga mina ei leia, et siseturumeetmeid tuleks ähm, kohaldada teie poolt mainitud äh, sektoritele. mina olen sellele vastu. aga aga kas me peame tõesti hakkama üle kontrollima kõike, siis see ei muudaks midagi nii et miks me peaksime kallitele ekspertidele raha maksma, kui ma tean, et äh, see, mida nad mulle välja pakuvad, on, on ikkagi teenused äh, siseturu meetmetele allutada. aga me võime loomulikult mõningates osades sellise kontrolli läbi viia, et kas me saame võib-olla midagi muuta. nii et mina toetan seda, et me peaksime siseturgu edendama aga ma olen täiesti kindel selles osas, et on ikkagi sektoreid, mis ei peaks ähm, allutama siseturureeglitele. nii et sotsiaalne kaitsetase on ja ka sotsiaalsed kaitseteenused on sama olulised kui äh, siseturg. nii et äh, mina ei leia, et äh, siseturureeglid on kõige olulisemad. see on seotud ka Euroopa sotsiaalmudeliga, selle, kuigi sellest keegi enam midagi ei räägi, sellepärast et sellest jääb aina vähem ja vähem midagi üle aitäh, me räägime tihtipeale Lõuna-Euroopast ja unustame ära, et sotsiaalsed probleemid eksisteerivad ka meie mandri idaosas. ja nüüd tuleb küsimus Leedu kolleegilt. suur tänu, härra Junker. tahaksin teile esitada järgmise küsimuse need maksed, mida saavad kolm Balti riiki ja Rumeenia, on palju madalamad kui Euroopa Liidu keskmised. põllumajanduskulud aga ei ole ju kuidagi erinevad võrreldes teiste liikmesriikidega. näiteks äh, Leedus on energeetikakulud isegi kõrgemad. põllumajandustootjad peavad ostma samad äh, tehnilised vahendid äh, ja ainus kulueelis on tööjõu kulu, see tõstab aga sotsiaalseid pingeid ja põhjustab usaldamatust Euroopa Liidu suhtes. minu küsimus oleks siis järgmine. Euroopa Liidu eelarve läbivaatamine kaks tuhat seitseteist aastast, kas on võimalik läbi vaadata need toetuste kavad selleks, et madalaimad äh, toetused viidaks äh, kooskõlla selleks, et vältida äh, konkurentsimoonutusi ja saaksime tagada korraliku tööhõive nendes liikmesriikides, kus on väga palju äh, vaba maad, aitäh we'll have this jah, me vaatame selle finantsperspektiivi läbi kaks tuhat kuusteist, kaks tuhat seitseteist aastal ja sel ajal äh, ka see küsimus, mille te esitasite, vaadatakse läbi aga ma ei näe ette mingit dramaatilist muutust äh, finantsperspektiivis. sellepärast, et prioriteedid äh, pandi paika läbirääkimiste käigus kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat neliteist aastal ja me liigume õiges suunas, jah, ma tean äh,, Eh, millised on probleemid nii-öelda uute liikmesriikidega, ma tean, et seda eh, väljendit me ei soovi kasutada, meil on ainult liikmesriigid, mitte uued liikmesriigid. jah, see on palju kõneainet tekitanud ka akadeemilises eh, maailmas, kas nendele liikmesriikidele on antud see raha, mis nad on ära teeninud, sest loomulikult peab arvesse võtma ka liitumiseelsed rahastamisvahendid, mis olid üsnagi olulised ma olen selle probleemiga kursis ja seda arutatakse ka äh, eelarvevahendite läbivaatamise ajal ja loodetavasti saavutame parema tulemuse. Uh, the... nii, siis lähme viimase küsimuste ploki juurde. see on päris pikk kuulamine. see ei ole viimane, mul on veel kolm fraktsiooni ees viimane plokk on väga kena pealkirjaga, aga ka sellise tõsise sisuga äh, küsimuses, milles Euroopa poliitikud on ebaõnnestunud. avatud Euroopa taastamine Euroopa Liidu sees ja väljas me oleme selle ette valmistanud äh, lähtudes ainult naiste osalesus, osalusest, selleks, et meelde tuletada teile ka kvoodi, sookoodi probleemi Euroopa Komisjonis. ja kõigepealt saab sõna Ska Keller, teda kindlasti tunnete, ja küsimus rände kohta. aitäh selle eest, et siia tulite meie küsimustele vastama, mul oli väga hea meel kuulata teid, et te seisate kõikide põhivabaduste eest ning äh, meie jaoks on inimeste vaba liikumine määrav ja toetame teie võitlust selles valdkonnas, kui seda kavatsete teha. Teie prioriteetides on kirjas, et äh, seaduslik ränne on väga oluline teema teile. see on hea, aga tahaksin küsida nüüd äh, põgenike kriisi kohta. millised on ju õiglase, õiglane juurdepääs Euroopa Liitu tulekul ja see saab olema otsustav järgmises komisjonis, millised saavad olema need ettepanekud. ja ma tean, et viimase voliniku probleem ei olnud isiklik probleem, aga liikmesriikide poolt tulenev. kuidas te toetate liikmesriike, et nad äh, toetaks äh, legaalset ja turvalist põgenikevoolu äh, Süüriast, Iraagist ja sellistest olulistest piirkondadest, et nad ei peaks uppuma Vahemeres? ja me ei tahaks siin rääkida rohkem äh, uute aedade püstitamisest, meil on vaja legaalset juurdepääsu ja kuidas te plaanite seda teha, aitäh? Frontex on osa lahendusest. Äh, külastasin hiljuti äh, Ateenas Frontexi Äh, peakorterid, see, nende eelarve on kaheksakümmend miljonit, neil on kõik vahelikud olemas, vahendid olemas selleks, et probleemi lahendada. loomulikult on vaja neid ka suurendada. Frontex on justkui äh, negatiivne vahend kui me räägime avalikkuse äh, vaatenurgast, Euroopa Liidu, negatiivsest vaatenurgast Euroopa Liidu suhtes, siis me peame arvesse võtma, et osa sellest saab selgitada sellest, kuidas me ei kaitse oma välispiiri. ja populistidel on siin väga aktiivne tegevusvaldkond ja me ei tohiks korrata seda, mida nemad ütlevad, vaid peaksime tegutsema teises suunas mina toetan äh, legaalset rännet. kui me räägime ebaseaduslikust rändest, siis selles osas jah, mina tahaksin, et äh, legaalse küsimus, äh, legaalse rände teema oleks samuti laual samal ajal. nõukogu teab, et tegemist on vastuolulise teemaga, aga me peame siiski seda arutelu pidama ja ma üritan seda teha mis nüüd puudutab äh, ebaseaduslikku rännet, põgenikke, varjupaigataotlejaid ja sellega seonduvat probleemi, siis nõukogu on selles osas äh, lõhestunud, aga see, et nõukogu ei suuda põhiküsimusi selles valdkondas lahendada, ei saa olla vabanduseks selleks, et komisjon jätkuvalt ei äh, üritaks äh, lähtuda sellisest tervest talupojamõistusest selles valdkonnas. ja see solidaarsus äh, põhja ja lõuna vahel on oluline. probleemid, millega riigid silmitsi seisavad seoses ebaseadusliku probleemiga ei puuduta ainult neid riike, jah, geograafiliselt küll, aga poliitiline solidaarsus on midagi äh, muud, me peame kaasrahastama äh, rohkema rahaga ka tagasisaatmisprogramme, tagasipöördumisprogramme. me teeme Euroopas suure vea sest äh, E, e, riigid vähendavad oma arengu- ja koostööeelarvet. me üritame kaitsta oma randu, äh, päästa elusid, see on miinimum, aga me peaksime neid aitama seal, kus nad on, kus on nende igapäevased probleemid. selle asemel, et vähendada koostöö ja arengu eelarvet, peaksime seda suurendama. meil on eesmärgid null koma seitse protsenti. me peame uuesti soovitama liikmesriikidele nõukogus seda, et me ei ole hetkel äh, ligilähedalgi äh, aastatuhande eesmärkidele ja me peaksime võitlema selle nimel, et koostööpoliitika oleks parem. ei piisa sellest, et me oleme esimene doonor, piirkond, aga me peame tegema veelgi enamat. see ja ma näen, et äh, Ska näost, et äh, tal on veel küsimusi, aga peame nüüd edasi liikuma. ja lähme Julia Reeda juurde Saksamaalt äh, Piraatide parteist ja Helga Trüppel saab sõna kohe pärast teda ja, ja palun vastake siis mõlemale küsimusele korraga, me peame tempot tõstma, Julia, palun. ja libe armas härra Juncker mina pöördun teie poole Euroopa Piraatide partei eh, nimel ja sooviksin teada, milline on teie plaanid autoriõigusega, sellepärast et meie tervitame, et see teema on nii olulisel kohal teie viie prioriteedi seas. sellepärast me teame, et vastuolusid on väga eh, palju, nimelt mis puudutab autoriõigust internetis, paljud inimesed eh, ja, ja ettevõtted äh, pidevalt rikuvad autoriõigust ja tihtipeale see leiab aset kogemata, aga sellegipoolest tagajärjed on vägagi tõsised. ja selle tõttu paljude inimeste eksistents saab kannatada ja mida teie komisjoni presidendina ette võtate selleks, et Euroopa autoriõigus oleks äh, selgesti mõistetav igaühe jaoks, selgesti järgitav igaühe jaoks ja ähm, kas tuleb ka äh, ühine Euroopa autoriõigus ja siis milline peadirektoraat, milline Euroopa volinik hakkab tegelema autoriõigusega tulevikus, aitäh! lugupeetud härra Juncker, tere tulemast meie rühma ja ma istun siin. Te näitasite üles ka äh, huvi digitaalse ühisturu vastu ning te ütlesite, et äh, te soovite edendada harmoniseeritud autoriõigust Euroopa Liidus ja mina sooviksin teada, et milline on teie arvates see tasakaal, mille me peame leidma harmoneerimise ja mitmekesisuse vahel teiselt poolt, äh, kas Te soovite siin rohkem äh, õigusi Euroopale, kui me räägime Euroopa ühisest äh, autoriõigusest ja samuti, mis puudutab lepinguõigust, siis siin peaks äh, autoritele andma paremat, tugevama rolli. kas te olete nõus liikuma selles suunas, aitäh? Euh, autoriõigused. jah ma olen küll valmis edasi liikuma. meil on siin ähm, majanduskasvu ähm, edendamise võimalus kindlasti digitaalagenda raames. me peame seda tunnustama. ja me peame lõpetama sellise Euroopa digitaal- turu killustamises, siin tuleb väga palju veel ära teha, meil on liiga palju regulaatoreid, meil on liiga palju riiklikke äh, riiklikke sätteid, siseriiklikke õigusakte. nii et seda kõike tuleks harmoneerida ja lihtsustada, nii et me saaksime digitaalmajandusele tõesti andma selle võimaluse, mida see teenib. autoriõigus, juba kaks tuhat üks aastal me rääkisime sellest, nii et kolmteist aastat hiljem ma näen, et Euroopa Liidus ei ole piisavalt tööd tehtud sellega aga samas me oleme näinud, et äh, väga palju revolutsioone on toimunud selles valdkonnas ja me peame väga tõsiselt hakkama tegelema autoriõigusega. me peame seda teemat lihtsustama, lihtsustama sellest ülevaate saamist, äh, nii et äh, autoriõigused ei tohiks mitte digitaalmajanduse edendamist Euroopa Liidus raskendama, vaid me peaksime ära kasutama kogu seda potentsiaali, nii palju sellest ja veel üks äh, soovitus. nii et ähm, see on minu kasvatuse, kultuuri ja temperamendiga vastuolus, et kunstnikke ja autoreid selliselt koheldakse. Need, kes kirjutavad raamatuid, need, kes kirjutavad artikleid, need, kes teevad filme, kirjutavad laule, on ju täiesti ette kujutamatu, et sellist loomisakti ei austata. niisiis jah, ma kindlasti toetan autoriõigust ja me peame tõesti loojaid ja, ja kunstnikke austama. see on kindlasti üks põhimõte Äh, millest ma kinni pean ning mina tõesti soovin ka, et Euroopa digitaalne turg edasi areneks, ma austan loojaid. okei okay,, mina, mina ise ei ole küll midagi loonud, aga. generaaldirektsioon, aga peadirektsioon äh,, peadirektoraat, kas see jääb siseturu peadirektoraadi juurde? ma õnnitlen teid selle puhul, et te olete juba tegelenud äh, sellise küsimusega, millega mina alles pean hakkama tegelema. sellepärast, et mis puudutab komisjoni struktuuri ja tööülesannete jaotust, siis ma ei ole sellele praegu veel mõelnud. ja ma ei tea ka, kes, milline volinik digitaalsektoriga tegelema hakkab ja, aga küllap me leiame ka peadirektoraadi, kes selle teemaga tegelema hakkab kas siseturu peadirektoraat on parim, seda ma ei tea. aga peale seda kuulamist on, ma kogun veel jõudu ja siis vaatame. sellest saab kindlasti väga põnev arutelu, eriti mis puudutab neid erinevaid teemasid, mida sa mainisid. meil on veel üks põnev teema, Judith Sagantini Hollandist esitab küsimuse rahapesu kohta. aitäh, mina räägin hollandi keeles. härra Juncker, see läks mulle väga südamesse, kui te ütlesite, rääkisite et arengukoostöö null koma seitse protsenti, sellest ei piisa, te tõesti mm, olete täiesti, ma olen samal meelel teiega ja samuti, mis puudutab hargmaiste ettevõtete maksustamist ja läbipaistvust, see on väga oluline ka minu jaoks. Eva Jolie ütles, et läbipaistvus peab olema reegliks, mina olen raportöör rahapesu äh, küsimuses veel ühe Rahvapartei kolleegiga koos ja meie oleme valmis äh, teie komisjoni ja nõukoguga läbirääkimisi alustama ja Euroopa Parlament toetab ka avatud huvide registrit, nimelt et see, kellele ettevõtted, ettevõtted kuuluvad, seda toetas ka kuussada nelikümmend kolm ähm, parlamendiliiget. me toetame ka huvide registrit kõikides kahekümne kaheksas äh, liikmesriigis. kas me võime siin loota ka teie toetusele? eelmise komisjoni äh, tegevusprogrammis sellist registrit ei olnud, volinik Barnier mm, seda oluliseks ei pidanud ja mm, Holland ja Luksemburg äh, on siin väga tagasihoidlikud olnud ning meil on vaja, meil on vaja komisjoni tuge, et läbi suruda see äh, idee. aitäh! võite loeta minu toetusele, võite loota minu toetusel ei ole sugugi keeruline jah öelda. siin on tegu siis äh, väga kiire Beneluxi kokkuleppega. nüüd Heidi Hautala Soomest ja tema küsimus puudutab siis seadusloomet. Äh, suur tänu, aitäh selle võimaluse eest eh, õigusriigi küsimust eh, arutada. me räägime palju Euroopa väärtustest, me tahame neid edendada kogu maailmas ja ka Kopenhaageni eh, kriteeriumid on liikmesriigi liikmelisuse eeltingimuseks. aga samas on meil probleeme, näiteks Ungari, kus pressivabadus ja kodanikuühiskonna vabadust piiratakse olulisel määral ja minu küsimus ongi selline, kas te olete valmis toetama ja kiirendama sellist mehhanismi, kus hinnatakse liikmesriikide õigusriigi põhimõtteid. üks meie liikmetest on teinud ettepaneku Kopenhaageni komisjoni kohta, kus võiks konkreetselt analüüsida seda, näiteks kus kohtute sõltumus küsimuse alla seatatakse ja kus oleks võimalik siis hakata tegutsema selles valdkonnas mul on mulje, et liikmesriigid ei ole suutnud äh, praktiliselt äh, selle probleemiga tegeleda ja teil komisjoni presidendina oleks oluline võimalus äh, seda mõjutada. ja kas teil on plaanis midagi öelda ka Ungari murettekitava küsimuse kohta, aitäh? ma juba rääkisin Ungari kohta kõik ära, tulemus on teile teada Äh, mina olen seisukohal, et komisjon selles teemavaldkonnas, mida te mainisite, siis ametist lahkuv komisjon on teinud väga head tööd, eriti mis tõotab äh, siis justiitsvoliniku äh, Lansmanni ja proua Redingut ka. aga ma jätkan seda tööd, sellepärast et see on oluline küsimus ja me ju tervele maailmale loeme pidevalt äh, siin loengud selles osas Mongol, Mongooliale, Hiinale ja nii edasi, me ei peaks hakkama neile selgitama, kuidas nemad peaksid oma riiki juhtima, kuidas nende justiitssüsteem peaks olema üles ehitatud. aga meie alati selgitame, kuidas see peab toimuma ja sellisel juhul me peame olema eeskujuks. igatahes. Äh, ja kui meie teistele loengut peame, siis me peame ka ise, ise olema eeskujuks, mitte siin mingit äh, nõiajahti pidama, vaid tegu on olulise Euroopa teemaga. ja see on ka üks minu veendumusi. see on üks väärtusi, poliitilisi väärtusi. see ei ole võib-olla parim väljend, aga see on oluline Euroopa Liidus. Need väärtused on olulised Euroopa Liidu jaoks Euroopa Liidus on mõningad äh, riigid, äh, kus äh, asi on võib-olla teist, aga meil on ka artikkel seitse lepingus. nii et artikkel seitse on meil olemas ja me ei peaks tegema nägu, nagu seda olemas ei oleks. nii et artiklil seitse on ka väga head põhjused ja volinik Reding on teinud kõik selleks, et artikli seitset saaks ka kasutada, nii et ma toetan ka seda, et me ka Euroopa Nõukoguga koostööd teeme ja ka teiste organitega Euroopa Nõukogus koostööd teeme, organitega, ähm, ähm, millel on suuremad ekspertteadmised, nii et minu jaoks on see oluline teema. nii et kas võib juhtuda, et kui sa, kui sinust saab äh, komisjoni president, et sa tõesti veel lisavahendi, äh, lisavahendid toetaksid sellist nagu komisjoni, äh, e-, Kopenhaageni komisjon, sellepärast et tegu on ju alati sellega, kuidas seda koostööd mainida, et kuidas kuidas selle koostöö raames käsitleda ka selliseid problemaatilisi riike, nagu siin on mainitud Ungarit? mina olen seisukohal, et kuna see teema on meie jaoks oluline, siis me peame sellega tegelema, sellepärast et me ka ise peame, ise peame tegelema selle teemaga. Euroopa Komisjonis me ei peaks tegema nägu, justkui kõik institu-, Euroopa institutsioonid oleksid maailma kõige mõistlikumad institutsioonid me peame, peame paljudes valdkondades palju tõhusamalt äh, töötame, me saame seda saavutada, kui komisjon, parlament ja nõukogu koostööd teevad ja olemas ka vastav äh, ekspertiis, äh, mis näitab sellise koostöö kasu. nii et me peame tegema kõik selleks et äh, Euroopa Liit liituks ka Euroopa Nõukogu inimõiguste äh, konventsiooniga. ja nüüd viimase küsimuse juurde, Terri Ränke. LGBT õiguste kohta, ta on Saksamaalt. Äh, lugupeetud härra Juncker, mul on väga hea meel, et te olete siin ja ma soovisin teie äh, käest äh, küsida ka meie jaoks väga olulise küsimuse kohta, see puudutab siis võrdõiguslikkust ja soolist äh, võrdõiguslikkust. me näeme, et äh, praktiliselt kõikides Euroopa riikides diskrimineerimine aset leiab ja siin kõige suuremateks kannatajateks on just naised ja LGBT ähm, inimesed ja oma kampaania alt ka samuti mainisite, samuti te olete juba maininud seda, et komisjonis on rohkem naisi ja me näeme, et Euroopa tasandil äh, siin on olemas vastutus äh, tagamaks, et äh, meie kodanikud saaksid täiel mahul ära kasutada oma kodaniku ja inimõigusi. ja oluline samm on tehtud ka naiste suunas, mis puudutab näiteks ähm, emapuhkuse direktiivi ja nüüd ma kuulen, et äh, komisjon kavatseb selle direktiivi tagasi võtta ja see tekitab meil suurt muret, sellepärast et meie leiame, et me peame selle teemaga edasi liikuma selle emaduspuhkuse direktiiviga edasi minema, sest parlament, parlament äh, on vägagi palju tööd teinud ka homofoobia vastase võitluse strateegia osas viimase ametiperioodi ajal ja nüüd, mis puudutab äh, diskrimineerimisvastast võitlust äh, LGBT-de osas, siis see on ka meile oluline ja minu küsimus on järgmine, kui teie saab komisjoni president, kas te toetate äh, Äh, homofoobia vastast äh, strateegiat ja mis puudutab äh, emaduspuhkuse direktiivi, siis kas teie teete kõik selleks, et see pannakse taas kord komisjoni päevakorda, aitäh? ma olen väga teadlik nendest probleemidest, mida te mainisite või siis ka sellest olukorrast, mida te kirjeldasite. ja mina toetan vägagi seda, et komisjon organiseeriks ja ka rahastaks kampaaniat, ähm, homofoobia vastast äh, kampaaniat, sellepärast minu meelest ähm, tänasel ajal enam ei ole kohta homofoobial. ja ma olen vägagi palju tegelenud ähm, diskrimineerimisvastase küsimustega, et mitte ainult Äh, homoseksuaalid, vaid ka teised, äh, teistel on õigus homoseksuaalset äh, orientatsiooni välja elada. nüüd. nüüd, mis puudutab LGBT-d ja seadusandlust siis ähm, siin on ikkagi äh, liikmesriigid pädevad äh, ja ma arvan, et me ei ole väga edukad, kui me üritame Euroopa Liidu tasandil ka selles valdkonnas seadusandlikku tööd teha, aga siin on tegu kahe küsimusega, et ühelt poolt me peame selgitama, mida me sooviksime saavutada, milline meie seisukoht ja mida me soovime Euroopa tasandil edendada ja teisalt äh, siis instrumendi valik. see vahendi valik on ikkagi liikmesriigi pädevuses. et selline see on seotud ka lähimuspõhimõttega. aga lähimuspõhimõte ei tähenda seda, et me ei peaks siin põhimõttelisi, põhimõtteliste seisukohtadega välja tulema Euroopa tasandil, nii et ma ei usu, et äh, see, kui Euroopa, Euroopa tasandil ka seadusandlikult äh, tegutsema asub selles küsimuses, ma ei usu, et see midagi endaga kaasa toob. ja emadusdirektiiv selle kohta ei olnud midagi. ja see oli juhuslik. ma juba eile rääkisin sellest. ja ma ei ole päris veendunud, kas komisjon on juba selle direktiivi eelnõu tagasi võtnud. nii et ma kaalun kas komisjon peaks selle küsimusega uuesti tegelema hakkama? et ähm, see vastuoluline rituaal, mis nõukogus pise-, pidevalt aset äh, leiab, ma ei tea, kuidas me sellega tege-, tegutseme, nii et komisjonis me arutame asja. et äh, kas me viime selle jälle otsustusprotsessi või mitte. aga igal juhul me tegeleme sellega. nii palju siis selle kohta. see oli nüüd viimane temaatiline plokk äh, selle kuulamisele, aitäh, Jean-Claude. Äh, ja lõpetuseks äh, annaksin sõna Philip Lambertsile. jah, ma tean, et äh, Jean-Claude Junckeril on täna veel suur maraton ees, veel kolm kuulamist. niisiis teen väga lühidalt ja lähtuksin sellest, mida Jean-Claude Juncker ise ütles, et meil on vaja eelarvepoliitikas põlvkondadevahelist konse-, kontseptsiooni, jah, meil Äh, tõesti on olemas äh, selline poliitika ja kui me vaatame, milline on poliitika, mida Euroopas viie viimase aasta jooksul on äh, ellu viidud, siis see ei ole suutnud vähendada riikide võlakoormat. see on mõjutanud ka erasektori võlakoormat ning tegelikult on sotsiaalsed võlakoormad vähendanud selles mõttes, et ebavõrdsused ja vaesus on süvenenud, keskkond on kahju, kannatanud selle tulemusena ning äh, on äh, äh, vahe sotsiaalse võla ja keskkonnavõla vahel, sellepärast et võlga on võimalik vähendada, seda võib ümber struktureerida Äh, sotsiaalset võlga võib äh, samuti vähendada, saab vähendada ebavõrdsust, saab vähendada vaesust, äh, aga seda ei saa ümber struktureerida ja mis puudutab keskkonnavõlga, siis seda ei saa vähendada, sellepärast et kui kliima on juba halvenenud, siis ta on halvenenud, sellepärast et ressursid on ammendatud ning siin ei saa ka millegi üle läbi rääkida ega midagi muuta. niisiis küsimus, mis tõstatub äh, kas Jean-Claude Juncker on selline komisjoni president, kes on suuteline ümber suunama Euroopa poliitikat sellesse suunda, mis võimaldaks meil mitte üksnes vähendada seda finantskoormat tulevaste põlvkondade õlul, vaid ka sotsiaalset koormat ja keskkonnakoormat sellepärast et meie jaoks on see äärmiselt oluline, see on see kursimuutus, mida me Euroopa institutsioonidelt ootame ja see on siis eh, see küsimus, eh, mida me peame arutama eelseisvatel päevadel, tundidel ja see peaks aitama meil paika panna oma seisukoha ning ma tahaksin tänada meie kõigi nimel Jean-Claude Junckerit eh, selle eest, et ta vastas meie küsimustele täpselt, selle eest, et ta oli aus. me ei kuule just tihti tõesti poliitikute suurt, et üks või teine valdkond ei ole tema pädevusala ja seetõttu ta konkreetsetest vastustest hoiduks. nii et, et eh, tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit aja eest, mida ta meile täna pühendas ja äh, tahaksin tänada ka kõiki selle eest, et te oma küsimused esitasite lühidalt ja täpselt, suutsime lõppkokkuvõttes ajakavast kinni pidada, nii et, et äh, aitäh, Jean-Claude ja edu edasiseks!